tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. avaksin meeleldi meie koosoleku. ja mul on ka mõned märkused. kui te vaatate päevakorda, eh, sotsiaaldemokraatidel on sellega muidugi raske. aga aga meil on mõningad päevakorra muudatused ja tore oleks, kui äh, me kõik äh, ühiselt äh, nendega tegeleksime. punktid neli ja üksteist pannakse järgmisse päevakorda. Nendega on olnud mõningaid tehnilisi probleeme, kolleeg Harkini raportiga on olnud tehnilisi probleeme, see tähendab, et me ei käsitle ei punkti neli ega punkti üksteist hääletustel. nii et need võite siin maha tõmmata ning äh, on ka selline päevakorra puutu-, muutus, mis puudutab äh, päevakorrapunkte kakskümmend ja kakskümmend üks, äh, neid käsitletakse pärast punkti kaksteist, nii et punktid kakskümmend ja kakskümmend üks pärast punkti kaks, kaksteist ning punkt kolmteist tuleb päevakorda pärast punkti viisteist ning punkt üheksateist tuleb pärast punkti kuusteist. Need on siis esimesed asjad ning äh, teine märkus, ükskõik millised need põhjused on, aga need on igal juhul tehnilised põhjused ja kuna me oleme paindlikud, siis me kindlasti meeleldi järgime neid. seekord ei olnudki ühtegi isikut, kes oleks soovinud tõlget äh, ja oleks seda pärast kasutanud ning kõik on selles mõttes hästi ning kolmas asi, ma viitan sellele, et sajad tuhanded äh, kodanikud kindlasti saavad teada, mida me teeme, sellepärast et äh, istungeid kantakse internetis üle, nii et millal iganes te mõne targa sõnavõtuga esinete, siis sajad tuhanded kodanikud kindlasti saavad sellest teada nii et äh, me saame tõesti oma mm, töö kohta hästi infot levitada. ja siis on meil koosoleku protokollide kinnitamine, kahekümne üheksanda ja kolmekümnenda mai protokolli kinnitamine ja kahe, üheksateistkümnenda ja kahekümnenda juuni protokoll. kui äh, vastuväiteid ei ole, siis äh, loeme need kinnitatuks või on kellelgi suuri vastuväiteid nende protokollide kohta, seda tundub, et ei ole ning ka neljas punkt, selle me tõime, äh, tõmbame maha, see oli Mariann Harkini punkt, aga meil on siis rohkem aega teiste punktide jaoks. Äh, kolleeg Kaasa on varakult kohal, aga Hans Pekka, kes Äh, äh, härra Kaasa ei ole kohal, aga Hans Pekka on äh, siin ja võtab sõna. Um, kallid kolleegid, ma loen praegu ette oma kolleegi Kaasa arvamuse Euroopa Liidul on paika pandud selge raamistik selleks, et äh, panna paika oma energia ja, ja kliimapoliitika kuni aastateni kaks tuhat viiskümmend. nii võetakse arvesse konkurentsivõimet kui, kui tööhõivet ja majanduskasvu. praegusel hetkel on õige aeg mõelda uue raamistiku peale energia- ja kliimapoliitika tarvis. selles äh, arvamuses oleme üritanud panastada, panustada äh, tööprotsessi, Euroopa Liit äh, annab oma panuse selleks, et kogu protsess kiiremini edasi läheks aitäh, Hannes Heinz, ka äh, selle spontaanse võimal-, võime eest inglise keelega nii hästi hakkama saada, üks sinu äh, headest võima-, äh, võimetest. Ähm, kolleeg Kliveti, sotsiaaldemokraatide variraportöör Milo Duro, palun, teil on sõna. <laughs> Ähm, aitäh, ennekõike ma õnnitlen härra Kaasat variraportöörina olen ma valmistanud ette mitmeid muudatusettepanekuid, kus ma võtsin arvesse energiasektori olulisust ja võtsin arvesse seda, kui olulised on töökohtade loomise küsimused, aga samuti ka keskkonnakaitse küsimused, seega ma tegelen isiklikult just sellega, et oleks võimalik ressursse paremini kasutada roheliste töökohtade loomiseks, eriti just VKE-dele sest ähm, sellele on just pandud siin suurim rõhk, samuti olen ma võtnud äh, ette dialoogi äh, tööturu äh, osapooltega selleks, et on hea teada, milline on tööturu olukord. ning eritingimused uute roheliste töökohtade loomiseks, need on väga olulised, sest tegemist on selliste konkreetsete, väga eriliste töökohtadega ning äh, selles valdkonnas on aina rohkem võimalusi viimasel ajal üles äh, kerkinud. ning seega oleks oluline ja on väga hea, et ka noored on väga aktiivsed keskkonnakaitses. Need rohelised töökohad on huvitavad, sellepärast et nendega on võimalik äh, kaasata noori keskkonnahoidu. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Shadow? aitäh, kas on veel mõni variraportöör, kes sooviks sõna? ei ole, kas mõni kiir saadikutest sooviks veel sõna? ei soovi, aga sõna saab Euroopa Komisjon, härra Tsarnier yes,. Um, president... jah, aitäh um oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus ütles um, härra Barroso, et komisjon tuleb järgnevatel kuudel konkreetsete kuupäev, ettepanekutega välja selleks, et äh, panna paika ambitsioonikas raamistik, mis põhineb äh, kolmele sambale, see on konkurentsivõime, ähm, energiajulgeolek ning ressursid. nagu te teate, siis ähm, Äh, Parle-, komisjon on võtnud vastu ka oma rohelise raamatu selle äh, teema kohta ja see on oluline kolmel põhjusel. me peame andma äh, kodanikele turvalisuse ja investoritele samuti, et pikaajalises perspektiivis kõik on jätkusuutlik ja me peame tegelema väljakutsetega, mis puudutavad investeeringuid, mis on pikaajalised uus raamistik on oluline selleks, et panna paika uued äh, väljakutsed konverentsil, mis peetakse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Pariisis ning kolmandaks, äh, uus raamistik on äärmiselt oluline selleks, et toetada madala CO2 heitega majandust ning äh, edendada ka majanduskasvu Euroopas, luues töökohti kõikides liikmesriikides. ning komisjon sooviks tervitada seda äh, dialoogi, mis on siin tööhõivekomisjonis toimumas ning ähm, täname komis-, äh, siis tööhõivekomisjoni oma panuse eest. tahaksin ütelda, et äh, tööturu osapooled on ähm, siiamaani osalenud suure hea meelega dialoogis ning üritatakse võtta arvesse siis ka komisjoni arvamusi, aitäh! aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole ja kahekümne neljandal oktoobril kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning hääletus tuleb detsembris komisjonis ning täiskogule jõuab see alles kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruaris. ning nüüd pärast viiendat tuleb kuues päevakorrapunkt, sõna saab Patrick Le-, Le Jarik ja tegemist on terasetööstuse tegevuskavaga, palun, teil on sõna. Merci, monsieur le president aitäh, härra juhataja. kõigepealt äh, sooviksin äh, tänada ja mul on väga hea meel selle eest, et äh, sellepärast, et me avaldame ar arvamuse terasetööstuse tegevuskava kohta ja teile seda arvamust tutvustades pean ma mõtlema liigutatult kõigile nendele Mittali töötajatele, kes äh, viimastel päevadel on enesetapu teinud, jättes oma perekonnale ja kolleegidele väga liigutava kirja. see väga kohutav äh, tegu, mille ta toime pani nende sündmuste tõttu, puudutab meid kõiki ning äh, avaldades arvamust terasetööstuse tegevuskava kohta, peame mõtlema talle ja tema kaaslastele. selles sektoris nagu ka teisteski sektorites on pidevalt tegemist mõttega, et on tegemist liigsete äh, töökohtadega, et vaja on ja liigse töö, tootmisvõimekusega, et vaja on ümber mm, organiseerimist, aga meil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et äh, konjunktuuri muutustega kaasas käia, aga OECD ütleb, et äh, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks äh, tõuseb terasevajandus kahekümne viie protsendi võrra ning selleks, et vahendada seda vastuolu ning selleks, et mitte olla nõus töökohtade kaotamise ja meie tööstusalase võimekuse vähendamisega, pean ma siin rääkima mõningatest äh, faktidest. tööstuspiirkonnad on väga halvas olukorras, väga paljud äh, on töötud, noortel ei ole mingit perspektiivi ning äh, hargmaised ettevõtted, mis on pärit teistest maailma piirkondadest, on vallutanud turud. mul on viis ettepanekut oma arvamuses, mida teile just nüüd tutvustan esimene puudutab seda, et ma olen väljendanud arvamust, et me peame kõik, parlament ja komisjon äh, peaksid tegutsema ühiselt äh, ja võtma arvesse kõiki elemente, mitte nii, nagu me praegu teeme, et meil on sektoriaalne lähenemine, mille kohaselt vastav peadirektoraat äh, Euroopa Komisjonis tegeleb vastavate küsimustega ja et meie parlamendis tegeleme erinevates komisjonides äh, erinevate teemadega. ning äh, teine küsimus. tuleb tegeleda nende tagajärgedega, mis meil on nüüd pärast äh, riigiabi äh, eeskirjade läbivaatamist ei ole enam võimalik seda strateegilist tööstusvaru toetada, aga on teisi äh, tööstusharusid, mida praegu peetakse äh, konkurentsivõimelisteks, aga mis siiski võivad saada endiselt riigiabi, näiteks alumiiniumitööstus. nii et siin on probleem, mis oleks vaja ära lahendada ning me teeme ettepaneku, et me võiksime hoolitseda selle eest, oleks endiselt ka neid strateegilisi tööstusharusid võimalik toetada ning äh, siin on, ma konstateerin ka seda, et äh, puudu jääb äh, vajalikust toetusest sellele, kuidas kohaneda konjunktuuriga äh, tihti jõupingutusi ei tehta õigeaegselt äh, või piisaval määral ning ma arvan, et vaja oleks tugineda meie kolleeg Aleks-, Aleksandro Serkase raportile, mis puudutab töötajatega, äh, töötajate teavitamist, et nendega konsulteerimist, äh, kui tegemist on mm, tööstusharude muut-, muutusi puudutavate küsimustega nii et äh, seda raportit toetati, aga ma pean ütlema, et kahjuks äh, komisjon äh, on olnud suhteliselt halval seisukorral, aga peaks seda raportit siiski kiiresti arvesse võtma. ning üks ettepanek puudutab abi andmist nendele töötajatele, kes kannatavad äh, Äh, muudatuste all, meil on ka äh, globaliseerimisega kohanemise fond, äh, mille üle toimuvad arutelud, aga oleks väga halb, kui me fondi rahastust vähendaks ning viies ettepanek, tegemist on meie komisjoni pideva nõudmisega, mis puudutab uut Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat me peame võtma seejuures arvesse terasetööstuse töö raskust, selle töö mõju äh, töötajate tervisele, näiteks äh, stressi põhjustav iseloom või siis äh, luud, luid ja lihaskonda puudutav mõju ja seda tuleks arvesse võtta ka siis, kui arvestatakse pensione tehase tööstuse töötajatele. Need on siis meie et,, minu ettepanekud, mis sisalduvad minu arvamuses ning kindlasti te teete täiendavaid ettepanekuid oma muudatusettepanekutes, aitäh! aitäh ning järgmisena saab sõna Frederic Tardin, kes on sotsiaaldemokraatide variraportöör, sul on sõna. Merci, president uh,. suur tänu. kõigepealt tahaksin toetada oma kolleegi, kes rääkis terasetööstusest. olles ise Liežist pärit, olen olukorda ise lähedalt näinud. ja see traagiline sündmus peab meile meelde tuletama, et see tehaste sulgemine loob väga palju segadust tööliste eludes ning tegemist on äh, rahvusvahelise kriisiga, millele Euroopa Liit peab reageerima ja tahaksin komisjonile meelde tuletada siinkohal, et on oluline astuda vastavaid samme, eriti just psühholoogilise toetuse osas nendele inimestele, kes tehaste sulgemise all kannatavad. mis puudutab meie arvamuse ettepanekut, siis siin on palju teemasid, mm, kus ma tahaksin, et Euroopa Liit astuks konkreetseid samme ning vajalikud investeeringud tööstusesse on selgelt arvamuses välja toodud. komisjon peab astuma samme restruktureerimisega tegelemiseks ja investeeringute tegemiseks ning restruktureerimisest on ennegi räägitud ja me peame arvesse võtma ka tööliste olukorda. me leiame siit tekstist kõik need teemad ja ma sooviksin omalt poolt muudatusettepanekutega teksti tugevdada ja täiendada. mõtlen siin hargmaist ettevõtete strateegiale, mis tuleb eriti tähelepanelikult läbi vaadata konkurentsivõime aspektist, eriti siis, kui nad otsustavad mõnda tehast sulgeda, selle asemel, et neid konkurentidele müüa ja me peame ametivõimudele andma teatud tingimustel võimaluse osaleda mm, teatud tehaste päästmises selleks, et neid ümber korraldada ja uusi investeerijaid leida ja me peame lähtuma siin ka äh, dumpingu vältimise põhimõttest ja kui siin on tegemist äh, kõrgtehnoloogiliste metallitehastega, siis äh, me ei tohi kindlasti kõrvale jätta äh, baassektori investeeringuid ja lõpuks peame tugevdama ka viiteid Serkase raportile sotsiaalse dialoogi edendamiseks ja rääkisin siin ka psühholoogilisest abist, me peame siin kindlasti rõhutama ühtset terasetööstuse poliitika vajadust, et meil oleks vastavad äh, õigusaktid Euroopa tasandil olemas, ma tahaksin kõike seda tugevdada oma muudatusettepanekute kaudu, kuid toetan raportööri loogikat. aitäh, järgmiseks Phil Bennion, palun, liberaalide nimel. suur tänu. tänan raportööri tema arvamuse eest sellel väga olulisel teemal, ma arvan, et terasetööstus on ka tulevikus Euroopas oluline. see on oluline nii ehitussektorile kui ka inseneritööstusele ja meil on vaja siin tugevat äh, terasetööstust, mis oleks iseseisev. me oleme üle elanud raskeid aegu siin viimastel aegadel ja hargmaised ettevõtted tõepoolest on hakanud tehaseid sulgema ning ma olen nõus sellega, mida härra Tardan ütles dumpingu kohta. see on, kehtib ka paljude teiste sektorite puhul. siin on terve rida täiendavaid faktoreid ja ma ei usu, et et me ei peaks ainult ühele neist keskenduma, see raport keskendub ainult äh, juhtimisele tavaliselt juhtkond püüab tõepoolest saada võimalikult suur, suurt kasu nendest tehastest, kuid siin on äh, siiski keerukamad aspektid, osaliselt dumping, osalt nõudluse ja pakkumise suhe ja energiahinnad üle kogu maailma. ma arvan, et me peaksime kaaluma kõiki neid faktoreid selle asemel, et ainult ühele keskenduda samuti olen vaadanud komisjoni teatist selle kohta ning märganud, et seal on juba välja toodud riigiabi reeglid sellisel määral, et seda saab kasutada selles sektoris koolituseks, tööhõiveks ning teadusuuringuteks, nii et ma arvan, et me peaksime äh, kasutama ära tõhusalt neid meetmeid, mis on juba olemas, selle asemel, et täielikku läbivaatamist nõuda. samuti arvan, et koolituseks peaks kasutama Euroopa Liidu fonde ja see on eriti oluline tööstuse üleminekuperioodil, nii et öö, ootan suure rõõmuga selle teema kallal edasitöötamist koostöös raportööriga. aitäh! aitäh ning kas keegi Euroopa Komisjonist ka sõna soovib, palun? Bonjour, euh, donc je vais m'exprimer en français. Suur tänu, räägin prantsuse keeles. kõigepealt tahaksin tänada tööhõivekomisjoni otsuse eest see avaldus, see arvamus avaldada. mina olen äh, härra Bellarini ja ähm, tahaksin siin äh, välja tuua need punktid, mida raportöör mainis äh, eriti üks punkt, mis on äh, üldise visiooni vajadus tihtipeale komisjonis ja parlamendis äh, selline olukord, et meil on kumuleeruv mõju ühe sektori puhul ja erinevate äh, sektorite puhul ei ole meil vajalik vajaliku dialoogi erinevate institutsioonide vahel, sellepärast äh, siin terasetööstuse sektoris vastavalt äh, tegevuskavale oleme viinud äh, lõpule mõjuhinnangu kumuleerivate mõjude kohta, see on kättesaadaval ka Euroopa Komisjoni internetileheküljel ja see näitab, et erinevate õigusaktide õigusaktide, eh, see toob välja erinevate õigusaktide mõju sellele sektorile. ja mõnikord on terasetööstuse sektor jäänud kahe silma vahele. nüüd oleme siis selle sektori esile toonud ja see uuring näitab, et eriti just kriisi ajal eh, mõjutab eh, see õigusaktide väljatöötamist Euroopa Liidu tasandil ning teiseks terasetööstuse sektor seega lepingu lõpust alates on diskrimineeritud kaitstud võrreldes teiste sektoritega ning nagu siin öeldi, on võimalus juba anda sellele sektorile teatud riigiabi, eriti just teadusuuringute valdkonnas, kuid komisjon on nüüd käivitamas avalikke konsultatsioone terasetööstuse sektori restruktureerimiseks ja küsimus on selles, kas terasetööstuste kaasata sellesse restruktureerimisse või mitte, nii et avalike konsultatsioonide käigus on võimalik teil siin oma arvamust avaldada ning äh, tegevuskavas on äh, välja tööd, toodud olulised punktid, äh, mille hulgas on ka sotsiaalne dialoog, nagu te ütlesite, toimus paar päeva tagasi traagiline sündmus ning me räägime siin millestki väga konkreetsest, sellepärast on sotsiaalne mõõde ka siia sisse viidud. küsimus on selles, kuidas aidata restruktureerimisele kaasa. praegu on palju restruktureerimist, sest äh, selles sektoris leiab aset üleilmastumine, teiseks äh, leiab aset äh, üleminek elektriahjude suunas üha rohkem kasutatakse selles sektoris elektri ahje, mis aga vajavad vähem töökäsi ja äh, kui neid Euroopas üha rohkem kasutama hakatakse, siis äh, on selles sektoris vähem äh, töökohti, sest nad on väga tööintensiivsed ja sotsiaalne mõõde puudutab ka koolitust, sest terasesektor on sektor, kus on palju oskusteavet, mida tuleb Euroopas alles hoida ja viimane punkt puudutab kõigepealt äh, seda, mida te juba ütlesite, praegu on majanduskriis käimas ja terasesektor on sellest mõjutatud. Äh, terast kasutavad valdkonnad nagu näiteks autotööstus, Äh, kannatavad majanduskriisi all ja meie tegevuskava näitab, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks aga leiab aset äh, suur kasv terasetööstuse sektoris, sellepärast me peame selle sektori säilitama Euroopas. ja viimane punkt puudutab äh, kaubanduskaitset et äh, nagu üks kolleegidest siin ütles, äh, ei pea me läbi viima protektsionistlikku poliitikat, kuid hea on siiski kasutada kaubanduskaitset puudutavaid õigusakte ja komisjon pakkus äh, välja vastavate instrumentide reformi, mis on praegu arut-, arutluse all nõukogus ja parlamendis, nii et me kutsume selles teatises üles nõukogu ja parlamenti vastu võtma võimalikult kiiresti vastu kaubanduskaitse instrumentide reformi ja see oli siis minu poolt kõik, aitäh. Merci, monsieur. Pour terminer, le rapporteur Patrick. ja lõpuks äh, veel raportöör kaks minutit, sest pärast seda peame hääletama hakkama, kas see on võimalik? jah, muidugi. ma tänan kõik kõiki neid, kes oma arvamust avaldasid ja konstateerin, et meil ei ole siin väga suuri lahkarvamusi, meil on siin äh, ühtne tööalus olemas. ma kuulasin hoolikalt kõike, mida siin öeldi ja äh, härra Dardenni ettepanekuid samuti, eriti mis puudutab ühtset ühtset äh, tööstuspoliitikat. mis puudutab kaubanduspoliitikat, siis äh, võib-olla peaksime siin tugevdama seda aspekti, sest äh, loomulikult on turg sellises olukorras, et konkurents on väga tugev ja me ei ole siin võimelised oma jalgele jääma, me peame konkreetsete ettepanekutega välja tulema järgnevate nädalate jooksul, et seda arvamust veelgi tugevdada. aitäh! aitäh, nii et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljandal oktoobril kell kaksteist. ja nüüd äh, hääletus, alustame hääletust, aga kõige olulisem on see, et kõigil oleks äh, hääletuskaardid kaasas, kas on nii, erandeid ei ole, suurepärane, sellest on meil abi. majandus- ja rahaliidu äh, sotsiaalne mõõde tegemist on kolleeg Peressi, meie esinaise raportiga ning esimene kahest nimekirjast. ma loodan, et meil on kõigil samad nimekirjad. Äh, siin on äh, muudatusettepanekud üks ja seitse, tehtud on ettepanek neid ühiselt hääletada, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh oi-oi. Mm, hääletame parem elektrooniliselt, hääletamine on alanud Haben alle abgestimmt? Kas kõik on hääletanud? Äh, ja milline on tulemus? 10 ja, 12 nein. 17 poolt, 12 see on. Antrag nummer 2 von Frau proua Korn- ning ähm, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu. ka siin on äh, asi veidi teistsugune, teeme elektroonilise hääletuse, hääletamine on alanud. aitäh, nüüd on hääletamine lõppenud ja tulemus kuusteist poolt, üheksateist vastu, ta seega tagasi lükatud. ning muudatusettepanek kolm, kes on poolt? selge enamus, kes on vastu? peaaegu keegi, praktiliselt mitte. ja erapooletuid ei ole. ja neli võeti tagasi, erinevalt teie hääletusnimekirjast, nii et pole vaja hääletada. muudatusettepanek viis, kes on poolt? kes, aitäh, kes on vastu? suur häälte enamus, seega tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek kuus on võetud tagasi, kaheksa on kooskõlas, kes on poolt, kes on vastu, kes, kes on vastu. teeme elektroonilise hääletuse number kaheksa kuues muudatusettepanek on tagasi võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut number kaheksa. Teie muudatusettepanek number kaheksa, hääletame. see puudutab äh, äh, komisjoni teatist. ja nüüd number ka-, äh, kaheksa, Philip Benjani muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu? teeme pigem siis elektroonilise hääletuse. nii et hääletus on alanud. Äh, suurepärane, äh, hääletamine on lõppenud ja tulemus on kaheksateist poolthäält, kuusteist vastu. Philipp, äh, sina võitsid. number üheksa võeti tagasi, number kümme proua Kornelissenilt ja teistelt, kes on poolt, aitäh, kes on vastu hääletame pigem elektrooniliselt, muudatusettepanek kümme. hääletamine on alanud. aitäh ja tulemus seitseteist poolt, kuusteist vastuhäält. palju õnne, üks ühehääleline enamus. ja nüüd äh, lõpphääletus ja loomulikult elektrooniliselt, palun hääletage. aitäh, hääletamine on lõppenud ja kakskümmend kaheksa poolthäält, kuus vastuhäält, kaks erapooletut. ning nüüd äh, teine Beersi äh, hääletus, hääletame koos kõigepealt muudatusettepanekud üks ja kümme, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? üsna paljud vastu, nii et äh, kindluse mõttes hääletame veel kord elektrooniliselt, hääletus alanud hääletame koos muudatusettepanekuid üks ja kümme. So good. We have the votes. We can finish the votes. hääletamine on lõppenud. ja seitseteist poolthäält, kuusteist vastuhäält, kaks erapooletut. ning nüüd muudatusettepanek kaks Korneliisson ja teised, kes on poolt? Šaval, palun. okei okay,, what, what is the result of the first one? mis selle esimese tulemused nüüd on? siin ja. tulemus oli seitseteist poolthäält, kuusteist vastuhäält ja kaks erapooletut. Adopted or not adopted? Of course, it's adopted. loomulikult on see vastu võetud. suuremat häälteenamust ei ole vaja. ja nüüd muudatusettepanek kolm Korneliisson ja teie. kes on poolt, kes on vastu? hääletame pigem elektrooniliselt. kas te olete nõus? hääletame. hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. ja kaheksateist poolthäält, seitseteist vastuhäält, üks erapooletu. ka siin on vastu võetud see muudatusettepanek, muudatusettepanek kolm Shabaööri, kes on poolt. aitäh, kes on vastu? hääletame elektrooniliselt. kas kõik on nõus? palun hääletage. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud ja seitseteist poolthäält, kakskümmend vastuhäält, erapooletuid ei ole, sellega on see vast-, tagasi lükatud ja muudatusettepanek viis, Emmer Costello muudatusettepanek. see oli kooskõlas äh, muudatusettepanek neli Žabaöörilt, kes on poolt, kes on vastu? hääletame elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud seitseteist poolthäält, kakskümmend vastuhäält, seega tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, samalt autorilt, Šabaöörilt. kes on vastu? suur häälteenamus, nii et see on tagasi lükatud. me peame nüüd kuuendat hääletama, muudatusettepanek kuus, Phil Benjonilt, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? selge enamus vastu, nii et tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa Rabaöörilt, kes on poolt? tundub, et tegemist on sama enamusega, kes on vastu? Äh, enamus on vastu, nii et tagasi lükatud. number üheksa on tagasi võetud. üksteist on kooskõlas muudatusettepaneku üks ja kümme, kes on üheteistkümnenda poolt. aitäh, kes on vastu? sama häälte enamus tagasi lükatud. number kaksteist on tagasi võetud kolmteist Phil Bennonilt, kes on poolt, kes on vastu, sama häälteenamus tagasi lükatud. number neliteist, kes on poolt, kes on vastu, napilt läheb see, nii et kontrollime elektrooniliselt neljateistkümnendat. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud viisteist poolt, kakskümmend vastuhäält, tagasi lükatud ning äh, viisteist, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? sama häälte enamus, nii et tagasi lükatud ja lõpphääletus elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud seitseteist poolthäält, seitseteist vastuhäält, kaks erapooletut ning seega tagasi lükatud. ja nüüd jõuame suulise küsimuse juurde. ja nüüd räägitakse kõigepealt hispaania keelt, panen kõrvaklapid pähe, ütleb esimees. härra esimees ma ei tea, kas kolleegid on juba võtnud arvesse seda, mis me teinud oleme. kas on vastu võetud mingi meede, millega oleks võimalik äh, ka fraktsioonide eriarvamust esile tuua, ma ei tea, kas on ikka aru saadud, et et me oleme tegelikult selle menetluse poolt, me tahame, et hääletamine toimus kohaselt, et võetaks äh, arvesse ka kõiki neid muudatusi, mis siin on. ma ei tea, kas selle on kõigel sama väärtus, mis äh, nüüd siis esimehe ettepanekul oli. aitäh, Alessandro Šabaõri saab sõna selle kommenteerimiseks. härra esimees mm, ma arvan, et hääletus on toimunud, tuleb arvesse võtta hääletustulemust ja me ei hääletanud mitte juhuslikult selle raporti vastu. siin on terve rida elemente, mis on vastuolus äh, lepingutega ja liikmesriikide pädevustega. me ei tahtnud äh, sellesse asja sekkuda ja sotsialistide valimiskampaaniasse sekkuda, aitäh señor presidente la segunda observación es absolutamente ridícula y la primera teine märkus oli täiesti naeruväärne ja esimene oli absurdne sellepärast et meil ei ole siin põhiseadust kaasatud nii et see ei saa olla põhiseaduse vastane kui parlament ei saa oma seisukohta avaldada nõukogus siis mida me tegema peaksime kas me peaksime lihtsalt parlamendile ütlema et äh, ärge midagi öelge, kohalikel parlamendidel ei ole midagi sellega pistmist. hästi, me peaksime siiski hääletama järgmisi teemasid, nii et meil on ka suuline küsimus selle kohta, kas me peame, kas me võime seda hääletama? Also wir haben den politischen Meinungsaust- nii et me siis saime teada, milline on poliitiline arvamuste vahetus ja jätkame järgmise punktiga Tatjana Ždanuka raportiga, mis puudutab tööjõu valikvaatluse korraldamist ühenduses. muudatusettepanek neli, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, selge enamus vastu, tagasi lükatud. ning ähm, punkte viis kuni kaheksa saame hääletada ühiselt, kes on poolt? selge, kes on vastu? selgelt tagasi lükatud. nüüd on meil suuline muudatusettepanek, mis puudutab eelarvet punktis äh, muudatusettepanekus kaks, kas sellega on probleeme? probleeme ei ole. nii et hääletame, ähm, kes on äh, teise muudatusettepaneku poolt aitäh, selge enamus, äh, nii et see on vastu võetud. kompromiss ei. kes on poolt? selge enamus, aitäh kompromiss F, kes on poolt, selge enamus. kompromiss G nagu Gustav, kes on poolt, selge enamus, aitäh. ning muudatusettepanek kakskümmend neli proua Essayalt, kes on poolt, selge enamus. kompromiss A, selge enamus. kompromiss B, ka siin selge enamus, aitäh see on muudatusettepanek number kaks, mm, raportööri muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, aitäh, tagasi lükatud igal juhul. kompromiss C, kes on poolt? selge enamus, aitäh. kompromiss D nagu Dora. ka siin on enamus äh, ning äh, muudatusettepanek kaheksateist Costellalt, kes on poolt? selge enamus, äh, ning vastu võetud ning nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, palun. Ehm, ning äh, hääletame siis äh, äh, raporti projekti muudetud kujul, hääletus on lõppenud. kakskümmend, kolmkümmend kaks poolt, kaks vastu, kaks, kolm erapooletut ning nüüd siis resolutsiooni hääletus. hääletame palun elektrooniliselt oh, aitäh, hääletamine on lõppenud ja hääletustulemus on kolmkümmend poolthäält, kaks vastuhäält, kolm erapooletut. ja nüüd me siis jõuame teemani, kas me tahame alustada läbirääkimisi või mitte. nii et kakskümmend kuus vähemalt peavad siin esindatud olema, hääletamine on alanud. ja aitäh hääletamise eest, hääletamine on lõppenud kolmkümmend üks poolthäält, kolm vastuhäält, kaks erapooletut. aitäh! ning loomulikult palju õnne raportöörile! järgmine päevakorrapunkt on Jean Lambertsi raport, teda ei ole ennast kohal, aga raport on kohal. kompromiss B nagu Berta, erinevalt fraktsioonidelt, kes on poolt. aitäh, vastu võetud. kompromiss C nagu Caesar kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, aitäh, kes on vastu, mõned vastu, selge häälteenamus poolt. mina, minu meelest oli enamus poolt ning nüüd muudatusettepanek neliteist. neliteist, kes on poolt aitäh, kes on vastu? selge enamus poolt. ja nüüd äh, viisteist. kes on poolt, kes on vastu? vastu ei saa keegi olla, nii et kõik on poolt. kuusteist, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? selge enamus vastu. kompromiss D, kes on poolt? see suur häälteenamus poolt, kaheksateist 18 Shava Šogoril, kes on poolt, kes on vastu. selge häälte enamus vastu, Shava, meil on kahju, kakskümmend Phil Benjonilt. Mm, kes me, kes on poolt, kes on vastu, selge häälte enamus poolt ning, ning muudatusettepanek kakskümmend üks Antignalt, kes on poolt, kes on vastu selge häälteenamus poolt, väga hea. kompromiss E, kes on poolt, suurte häälteenamus poolt, kakskümmend viis raportöörilt, Jean Lambertilt, kes on poolt. Ah, see siiski pea, jääb ära, kui kompromiss teie vastu võetud, selge, ei pea hääletama. kõik aga oleks tegelikult poolt olnud. kompromiss F selge häälteenamus poolt, suurepärane, muudatusettepanek üks Jean Lambertilt, raportöörilt, kes on poolt, kõik on poolt, selge häälteenamus poolt, kompromiss A, ka siin tundub suur häälteenamus poolt olevat ning lõpuks muudatusettepanek kolm Antigonilt, kes on poolt, aitäh, kes on vastu, selge häälteenamus poolt ning lõpphääletus eh, Jean Lamberti raporti osas. hääletamine on lõppenud kolmkümmend kolm poolthäält, kaks vastuhäält, erapooletuid ei ole, nii et palju õnne Jean Lambertile. võiksite talle selle edasi anda. aitäh. ja nüüd kolleeg Kaasa äh, arvamus, mis puudutab Euroopa jaekaubanduse tegevuskava kõigi osaliste huvides, seda tutvustas enne kolleeg Becker ja raport projekti hääletust, alustame kompromissiga A, kes on poolt? aitäh. muudatusettepanek kolm, Mi-, Milan Kabrnohilt, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? tundub, et enamus oli poolt, aga hääletame elektrooniliselt, meile ju meeldib see. elektrooniline hääletus on avan-, alanud, aitäh siin on erimeelsusi, kas te soovite, meil on ju hääl, meil hääletus veel kestab kolmanda osas. tahtsin selgitada, mis on kompromissi number. jaa, jaa, muudatusettepanek kolm. okei okay., good, deswegen ist gut, dass wir elektronisch das machen. ja sellepärast ongi hea, et me elektrooniliselt hääletame. number kolm muudatusettepanek kolm Milan Karnohilt, hääletamine on lõppenud ja hääletustulemus on kakskümmend poolthäält, kuusteist vastuhäält, erapooletuid ei ole. nii et läks läbi. muudatusettepanek neli kolleeg Pupaakiselt, kes on poolt, selge enamus poolt. muudatusettepanek viis kahes osas, probleeme ei ole sellel, kellega, sellega, kellel esimene osa, kes on poolt aitäh, selge enamus ning teine osa, kes on poolt, kes on vastu. elektrooniliselt kontrollime seda ning elektrooniline hääletus, muudatusettepanek viis, teine osa, hääletus on lõppenud. üheksateist poolthäält, seitseteist vastuhäält, erapooletuid ei ole. kompromiss B, paljude fraktsioonide kompromiss, kes on poolt, selge häälteenamus poolt, aitäh. muudatusettepanek kümme Tupakiselt, kes on poolt? ka siin on selge häälteenamus poolt, aitäh. muudatusettepanek üksteist kahes osas, esimene osa. Kotsalino on olnud selle esitaja, kes on poolt, suur häälteenamus poolt, aitäh. ning teine osa suulise hääletuse enam äh,, suulise muudatusettepanekuga Aldelt keegi aga ei ole vastu olnud, nii et kes on äh, teise osa poolt koos suulise hääletus, suulise muudatusettepanekuga, see selge enamus poolt. Ähm, kes toetab suulist muudatusettepanekut, äh, soovitab ning kes on vastu? enamus vastu. minul on teises osas kirjas, esimene osa võeti vastu Szabal on aga küsimus selle kohta. Tomas, nem volt teljesen világos. A második részről az volt, hogy... Mul ei ole see siin päris selge. Teine osa oli koos muudatusettepanekuga ja me hääletasime seda. Me ei pea seda uuesti hääletusel panema. Me juba panime selle hääletusele, nii et ma arvan, et teine osa me ju hääletasime siin poolt jah, see oli äh, vastu võetud ning me saime sellest loobuda, see oli valesti siin kirjas. ning muudatusettepanek kaksteist, ka siin on kahes osas hääletus, esimene osa Andrea Kotsolinalt, kes on poolt, kes on vastu? hääletame elektrooniliselt, palun, kaheteistkümnenda muudatusettepaneku esimest osa. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud seitseteist poolthäält, kuusteist vastuhäält, kaks erapooletut ning teine osa, mm, kes on poolt, selge häälteenamus poolt, nii et läks läbi. muudatusettepanek kolmteist, Einar Costellolt, kes on poolt, selge enamus poolt. muudatusettepanek neliteist, ka siin on suuline muudatusettepanek äh, esitajalt, kes on poolt. aitäh selge häälte enamus ning äh, muudatusettepanek viisteist, kes on selle poolt, selge häälte enamus, aitäh, kompromiss C. aitäh, selge häälte enamus poolt, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? ka siin suur häälte enamus poolt, kakskümmend üks, ka siin on era-, kahes osas hääletus, esimene osa, kes on poolt, aitäh, kes on vastu mõned vastuhääled vastu võetud ning teine osa, kes on teise osa poolt, aitäh ning kes on vastu. kordame elektrooniliselt hääletust, kahe muudatusettepaneku kakskümmend üks, teine osa, hääletus on lõppenud ja tulemus on kuusteist poolthäält, viisteist vastuhäält. kompromiss D, kes on poolt? selge häälteenamus poolt, aitäh ning nüüd muudatusettepanek kakskümmend neli, ma mõtlesin, et neid saab hääletada plokina, aga ilmselt ei saa, hääletame kahekümne neljandaga, kes on poolt, kes äh, on vastu, selge, äh, kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, selge häälteenamus poolt, kakskümmend kuus, minu küsimus on, et kas me võime kahekümne kuuendast kuni kolmekümne esimeseni hääletada plokina? nii et äh, hääletame siis korralikult, äh, aeglaselt, kakskümmend kuus, kes on poolt? aitäh, selge hääletajate enamus poolt, kakskümmend seitse, kes on poolt? aitäh, selge häälte enamus poolt, vastu võetud kakskümmend kaheksa. siin on ilmselt erinevusi, kes on poolt, kes on vastu, äh, kordame seda elektrooniliselt hääletamine on avatud ja muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. hääletamine lõppenud. kakskümmend kolm poolthäält, kolmteist vastuhäält, kakskümmend üheksa. kes on poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt kahekümne üheksandat. elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud üheksateist poolthäält, kolmteist vastuhäält, kolm erapooletut. kolmkümmend, milline siin olukord on, suurt häälte enamus poolt, kolmkümmend üks Kreutzmannilt, kes on poolt, selge enamus poolt ning elektrooniline lõpphääletus. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud ja hääletustulemus kolmkümmend neli poolthäält, kaks vastuhäält, erapooletuid ei ole. ütleme David Kaasale äh, palju õnne ja soovime talle head paranemist, aitäh. ma viitan neile kes hiljem kohale jõudsid, et Harkini raporti hääletust ei ole, sest sellega oli tehnilisi probleeme ja seetõttu on see päevakorrast maha võetud. So, uh, uh, okay, good. Also all diejenigen, die jetzt in andere Aus- ja kõik need, kes peavad minema äh, teistesse komisjonidesse, võite oma hääletuskaardid välja võtta, hääletused on lõppenud ja me jätkame aruteludega. nüüd peaks tulema äh, teine, kaheteistkümnes päevakorrapunkt, aga Riia Oomenit siin ei ole, nii et me peame selle veidi edasi lükkama ning nüüd jõuame punktide kakskümmend ja kakskümmend üks juurde, mis äh, on äh, toodud ettepoole. see infoks neile, kes kohal ei olnud. Frederic Dardin, sul on sõna, sul on kaks raportit ja meid väga huvitab see arutelu, mis meil nüüd ühiselt tuleb aitäh. teen ettepaneku käsitleda neid kahte raportit äh, ühe punktina, kui see teile sobib. me räägime siin muudatusettepanekutest, kuid tahaksin võib-olla teile siiski kõigepealt meelde tuletada oma arvamusettepaneku äh, loogikat ja äh, seda loogikat, mis on ka meie muudatusettepanekute taga. meie arvame, et need äh, ettepanekud ei ole iseenesest vajalikud, me arvame, et rohkem libe, äh, rohkem liberaalsust siin ei aita, ta kaasa raudteeveo konkurentsivõime suurendamisele ning selles kontekstis äh, oli meil valik siis kas lihtsalt äh, esitada arvamus, lükkas selle ettepaneku tagasi või siis äh, pisut äh, nüansseerida oma arvamuse, paludes või edasi lükata seda ettepanekut või siis seda ettepanekut pisut õõnestada. nii et äh, seda otsustasime teha oma muudatusettepanekutega, et kasutada oma mõjuvõimu äh, lõppteksti muutmiseks. mis äh, puudutab siin juhtimist, siis meie eesmärk on välja jätta vaadata kõik need tõkked erinevate struktuuride vahelise range eraldatuse, me oleme siin neid piiranguid pehmendanud, mis puudutab avalikke teenuseid, siis on meil vastav muudatusettepanek, mis näeb ette komisjoni ettepaneku täielikku kustutamist ning Äh, lepingute väljastamise jätmise riiklikku pädevusse, siis äh, on siin äh, ka muudatusettepanekud, mis puudutavad tähtaegu, siin on erinevad sotsiaalsed küsimused, eriti just personalikaitse ja personali öö, õiguste ülekandmine, kui mõni öö, Ähm, kui antakse kontsessioon ning äh, ähm, ähm, turgude avamine, mida me siin täheldame muudatusettepanekute puhul? me täheldame siin, et Äh, juhtimise ja avalike teenuste osas on äh, suur kokkulangevus Rahvapartei muudatusettepanekutega, sotsiaalsete teemade puhul äh, kuue ja roheliste ettepanekutega, mis puudutab ALDE-t, siis võttes arvesse oma kolleegi sõnavõttu, arvamuse esitamise ajal ootasin ähm, täiesti radikaalselt erinevat lähenemist. see on siis kokkuvõte praegu ning me valmistame ette kompromissettepanekuid selleks, et arvesse võtta kõiki neid seisukohti ja muudatusettepanekuid sünteetilisemal moel. aitäh! meil on kõnelejate nimekiri ja esimesena saab sõna Georges Bach Luksemburgist ja siis Phil Bennion. aitäh, Toomas! ma saan olla nõus sellega, mida kolleeg Frederic Dernin just rääkis. ma arvan, et äh, me loomulikult oleme pidanud sellise valiku tegema, ta tegi selle valiku, me olime sellega nõus. ma arvan, et täielik tagasilükkamine selles väga keerulises teemas ei tähendaks, et me sisuliselt edasi liiguksime, aga sellest hoolimata ma arvan, et raudteed Euroopas äh, tuleb järgmistel aastatel korda teha selleks, et suurte väljakutsetega hakkama saada. Frederik rääkis Hiina müüridest ja takistustest. see tähendab seda, et mina transpordikomisjonis alati toetan seda, et me ei saa Euroopas ühtset raudteesüsteemi juurutada, et meil on tegemist erinevate struktuuride ja kultuuridega ja erinevad selliste regionaalsete olude paljususega, et me peaksime selle kõigega arvestama ja seepärast tuleb liikmesriikidele jätta teatav paindlikkus, et nad saaksid oma süsteemi parimal võimalikul moel nii klientide kui ka personali huvides äh, parandada. kõik muu tähendaks liiga suurt äh, halduskoormust ja sellel ei oleks mingit mõtet ning mis puudutab Frederik Tardani sõnavõttu, siis ma arvan, et äh, personali puhul tuleb rohkem tähelepanu pöörata nende koolitamisele ja sertifitseerimisele, erinevalt äh, mõnedest arvamustest, kes ütlevad, et töötingimused ei ole turvalisusega seotud, mina arvan aga, et nad on väga tihedalt seotud ja et äh, vaja oleks äh, siin äh, suuremaid jõupingutusi teha. ja kui tegemist on ülevõtmisega, siis transpordikomisjonis meie toetame seda, et endiselt peab olema võimalik lepingute otseandmine, aga kui tegemist on ülevõtmisega, tuleb tagada täiendav kaitse, mis läheb kaugemale kui komisjoni ettepanekud. ma arvan, et komisjon selles küsimuses on viidanud olemasolevatele õigusaktidele. mina arvan aga, et me peame minema kaugemale ja ma olen kindel, et äh, Frederic Terdin koos meiega ja koos teistega töötab välja sellised kompromissid, mis arvestavad töötajate huvidega, aitäh! aitäh, see oli siis Euroopa Rahvapartei nimel tehtud sõnavõtt, liberaalide nimel Phil Benjon äh,. jah, äh, härra Philip de Backer on äh, nende kahe raporti variraportööriks, kuid praegu ta on Tallinnas nende läbirääkimistel. nii et tahtsin lihtsalt viidata sellele, et härra Pakker ja mina oleme ära jaotanud omavahel selle raudteepaketi ähm, transpordikomisjonis, nii et me töötame selle teema kallal teises komisjonis ning koos oleme esitanud palju muudatusettepanekuid turu avamise eesmärgil, me arvame, et Euroopa turgu peab oma täiel potentsiaalsel määral ära kasutama ning mm, me oleme siin, me töötame siin tõendipõhiselt ja püüame vaadata, mis tõepoolest kaasa endaga modaalseid muutusi. Philipp soovib siin rõhutada, et et ähm, turu avamine ei vii endaga, ei vii sotsiaalse dumpinguni, kui me vaatame andmeid Ühendkuningriigist ja Rootsist, mis on oma turu avanud, esimestena näeme, et nende kahe riigi puhul on öö, äh, turu, on turg selles sektoris kasvanud ja need on ainukesed näited Euroopa Liidus. Need riigid ei ole kannatanud raudteesektoris nõrga tööturu all, vaid vastupidi, võimalused on suurenenud, palgad on suurenenud ning ka tööhõive on kasvanud praegune Euroopa Liidu raudteesektor ei tööta korralikult ning praeguse olukorra säilitamine ei aita turu olukorra parandamisele kaasa. tegemist on sellise balkaniseeritud süsteemiga, kus on väga raske luua ühtset äh, raud-, teenuste ala. me peame parandama äh, teenuste kvaliteeti äh, kliendid ei ole, äh, klientide rahulolu ei ole ettevõtjate jaoks praegu prioriteetne. me peame avama äh, äh, siin turu avalikele teenustele. me oleme seda kasutanud Ühendkuningriigis pikamaasõitude puhul ning me peame teenuseid, teenuste arvu siin suurendama, kuid seda tehakse, seda saab teha kõige paremini läbi avalike hangete vastavalt konkreetsetele reeglitele me oleme koos esitanud vastavad muudatusettepanekud komisjoni välja pakutud ajakavast tuleks kinni pidada ning seda ka rangemaks veel muuta selleks, et ähm, võidelda ebatõhususega raudteeturul. samuti on Philipp äh, sisse viinud muudatusettepaneku miinimumteenustasandi sisseviimiseks selleks, et tagada reisijatele teatud garantiid äh, rongiga sõitmise puhul. neljas ähm, raudteepakett äh, kombineerib riikliku tasandi sotsiaalseid standardeid ja reegleid ja Philipp usub, et institutsionaalne ähm, eraldatus raudteeveoettevõtjate ning infrastruktuuriettevõtete vahel on ainuke viis selleks, et äh, tagada siin läbipa-, läbipaistvust. see parandab äh, ka äh, teenuseid klientidele ja see ongi see, mida me soovime saavutada. me oleme sisse viinud siia ka Äh, vastavad majandustestid ja me peame äh, äh, tagama teenuste avamise puhul ka vastavad kaitsed. suur tänu, suur tänu. nüüd Roheliste nimel Elizabeth Schröter, sa oled variraportöör. jah, tõepoolest, mul on terve rida muudatusettepanekuid, mis ma tegin ja mulle meeldiks kuulda raportöörilt äh, mida ta arvab neist muudatusettepanekutest. see on meie kui fraktsiooni jaoks äh, suurima tähtsusega. minu muudatusettepanekud äh, nende valdkondade kohta, kus äh, oli tegemist infrastruktuuri ja käitaja eristamisega keskendusid, tuginesid eelkõige meie komisjoni pädevusele ning puudutasid küsimust, et mida me teeme töövõtjatega? ma arvan, et äh, selge on see, et tegemist on erakordselt raske paketiga, selle mõjud on väga suured liikmesriikides, aga sellest hoolimata ma arvan, et me ei tohi sulgeda silmi äh, selle teema ees, et tegemist on euroopastumisega ja meie ülesanne on kehtestada miinimumstandardid äh, Äh, töö, töötajatele ning äh, võttes arvesse seda, mida ütles kolleeg Vah, ma tegelen koolituse, sertifitseerimise, aga ka töötajate kaitsega, kui tegemist on struktuurimuutustega. ja kus ei ole võimalik lihtsalt äh, kõrvale jätta töötajate kõrgete oskusteabet taset, tegemist on spetsialistidega, neil on tõesti väga mm, palju oskusteavet ja see puudutab väga erinevaid äh, teemasid, näiteks äh, ka remondiettevõtteid ja taristuettevõtteid, kui kõik äh, lahku lüüakse, nagu komisjon ettepaneku on teinud, siis on selle, tegemist selle suure miinusega, et see oskusteave läheb kaduma ning me tegime vastavasisulisi muudatusettepanekuid, tahaks teada, mida raportöör neist arvab ning mis puudutab teist valdkonda, minu silmis on tegemist äh, teemaga, mis on äh, arutlusel valel ajal, see on äh, ebavajalik, meil on avalik äh, transport äh, juba erastatud, avatud, aga meie parlamendina ütlesime, et meie peame äh, hoolitsema äh, teenuste osutamise eest, see ei puuduta Belgiat ja Luksemburgi, aga see puudutab nende, neid väga suuri riike, kus on väga palju äärepoolseid piirkondi ja kust inimesed siiski soovivad ka äh, Äh, kuskile reisida ning soovivad õhtuks koju tagasi jõuda. Need on teemad, kui oli tegemist esimese turu avanemisega, siis parlament ütles, et meie nende piirkondade puhul peame hoolitsema teenuste kättesaadavuse eest ning äh, nende halvemas olukorras olevate ähm, piirkondade kaugel asuvate piirkondade puhul, ma mõtlen siin näiteks ka Alpide orgudele, me tohiksime, me tahame, et, et nende, need piirkonnad jääksid ligipääsetavaks ning me leidsime erikorra, aga nüüd on komisjon selle lihtsalt välja visanud ning minu meelest on tegemist tohutult suure probleemiga Euroopas, kui me selle lihtsalt välja viskame. seetõttu ma esitasin muudatusettepanekuid, mis puudutavad just nimelt seda teenuste kättesaadavust ning äh, transpordikomisjoni mõte oli äh, et äh, Euroopas peaks olema võimalik ühe piletiga ühest äh, kohast teise sõita, mina saan seda mõtet äh, täiesti toetada, et me loome sellise ühtlustamise. me teame, et me saame kahe erineva piirkonna vahel pileteid ühtlustada, et see on küll raske, sellepärast et on väga suur erinevus, kas elada suurlinnas, et kasutada seal ühistransporti, kus äh, see on, selle, selliste teenuste osutamine on ettevõtete jaoks väga äh, tasuv või kui tegemist on maapiirkondadega, siis see ei ole tasuv ja see ei, ei ole nii huvitav, aga paljud inimesed sõltuvad sellest, sellisest transpordivõimalusest ning seetõttu me peaksime neid äh, sotsiaalseid aspekte, et kui inimene ei kuulu rikaste hulka, ole, peaks tal siiski olema võimalus kasutada ühistransporti, et tra, ühistransport peab olema piisavalt äh, taskukohane ja et äh, kaugel asu-, asuvatel piirkondadel peaks olema äh, siiski säilinud transpordivõimalus ja mitte ainult üks kord päevas, vaid äh, hommikul ja hilisõhtul, et inimesed näiteks saaks ka teatris käia. Need küsimused on minu jaoks keskse tähtsusega ning ma tegin vastavaid muudatusettepanekuid äh, ning ähm, mind tõesti väga huvitab, sest minu jaoks on äärmiselt oluline see, et sellised struktuurid jääksid alles, nii et inimestel neist ka kasu oleks ning seetõttu mind väga huvitab, et mida raportöör neist muudatusettepanekutest arvab. aitäh, Elizabeth ning Euro-, kas Euroopa Komisjonist sooviks keegi sõna saada? palun. Namen damit sagen für unsere Protokolle? Merci beaucoup. Liégeois. Edith Liégeois suur tänu, esimees. tahaksin kõigepealt äh, tänada raportööri tehtud töö eest nende kahe raportööri raporti kallal ning tänan ka komisjoni liikmeid, kes esitasid muudatusettepanekuid, tegemist on kahe väga olulise tekstiga, mis on tähtsad raudteesektori jaoks, ühelt poolt käsitletakse siin äh, raudteeveoettevõtete struktuuri ning teisalt äh, teenuste ähm, turustruktuuri regionaalsel tasandil, paar kommentaari muudatusettepanekute kohta, mis minu jaoks on väga olulised. Äh, tahaksin kõigepealt Äh, rõhutada siin üht osa nendest ettepanekutest, mis puudutavad sotsiaalset mõõdet. Nende komisjoni ettepanekute eesmärgiks on loomulikult äh, parandada äh, raudteeveoteenuste kvaliteeti ning suurendada ka mitmekesisust. kõike seda tuleb teha rangelt töötajate õigusi silmas pidades. siin tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopa õigusloome näeb ette ähm, töötajate kaitset, eriti mis puudutab määrus töötud kolmsada seitsekümmend kaks tuhat seitse, mis näeb ette operaatori muutumise puhul töötajate kaitset. tegemist on siis töötajate kaitsmise reeglitega Euroopa Liidu tasandil ning ka reeglitega, mis kaitsevad töötajaid riiklikul tasandil, eriti just kollektiivlepingute puhul. ma tahaksin teile välja tuua ka selle, et nendes liikmesriikides, kes on avanud oma turu konkurentsile, eriti just Ühendkuningriigis ja Rootsis, oleme täheldanud, et et äh, töökohti ei, ei ole vähemaks jäänud, vaid vastupidi, äh, töötajaid on juurde tulnud äh, raudteeveosektoris, nagu härra Benjon seda ka just meelde tuletas meile. ja kokkuvõtteks ütleksin, et komisjon arvab, et turu avamine ei ole töötajatele ohuks, vaid seda tuleb vaadata töökohtade loomise võimalusena, mis puudutab Ehm, avalike lepingute määrust, siis siin on mitu muudatusettepanekut, mida komisjon ei saa toetada. komisjon leiab, et eh, põhimõte, mille alusel te, avalike teenuste lepingud jagatakse avalike hangete alusel, peab olema üldine, nagu näitab ka mõjuhinnang, mille komisjon läbi viis, siis eh, siit tuleneb, et siin saavutatakse kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti tõhusust juurde, see on ähm, seda on kinnitanud äh, olukord äh, äh, mitmed liikmesriigid, kus on avatud turg ja mulle tundub, et siin on oluline avalike hangete puhul rõhutada ka läbipaistvust avaliku raha kasutamise puhul, see on reegel, mis on juhtpõhimõte näiteks äh, avalike turgude puhul Euroopas ja meie komisjonis ei saa aru, miks siin peaks tegema erandi raudteeveosektori puhul. seega leiab komisjon, et äh, kõik muudatusettepanekud, mis püüavad äh, kustutada või kahandada komisjoni ettepanek, kohaldamisala või avalike teenuste konventsiooni ei ole meile vastuvõetavad samuti on meil vaja teatud tähtaegu, üleminekuperioodi, et ettevõtjad saaksid kohaneda uue olukorraga, uue hang-, hangete teenustega ja seega äh, oleme teinud ettepaneku selle jõustumise äh, sisse viia kahe tuhande üheteist, üheteistkümnendal aastal äh, kahe tuhande kahekümne üheksas aasta lubaks sisse viia siis lepinguid viieteistkümneks aastaks, mis lõpevad aastal kaks tuhat nelikümmend neli me teeme siin ettepaneku miinimumkaitseks, mis on ette nähtud siin on mis puudutab äh, äh, äh, direktiivi kaks tuhat kaksteist kolmkümmend neli infrastruktuuri käitamist ja teenuste esitamist, teenuste pakkumist, siis komisjon leiab, et siin on vaja reegleid, mis garanteerivad, et uued operaatorid ei oleks diskrimineeritud traditsiooniliste operaatorite poolt. me leiame, et siin on vaja selgeid ja läbipaistvaid reegleid. komisjon leiab, et tema ettepanek on paindlik sel määral et siin pakutakse äh, integreeritud struktuuri ja selle säilitamist teatud reeglitele tuginedes, mida nimetatakse siis Hiina müürideks. ja lõpuks, mis puudutab äh, kaubandusteenuste turu avamist, mis on samuti selles ettepanekus välja toodud, siis on vajalik, äh, nagu raportöör ka seda ette näeb, säilitada tasakaal äh, avalike teenuste lepingute ning kaubandusteenuste lepingute vahel. raportöör näeb ette eh, ettepaneku õigusteksti sisse, siin terve rea eh, kriteeriumite sisseviimist, mis eh, tugevdaks seda teksti. komisjonil ei ole konkreetseid probleeme nende meetmetega, kuid me leiame, et ei ole vajalik nende sisseviimine õigusakti komisjon on saanud juba mandaadi esimese raudteepaketi ümbersõnastamise puhul selle re- nende reeglite ettevalmistamiseks mida ka praegu tehakse Need olid siis need punktid, äh, mida ma tahtsin omalt poolt välja tuua, lootes, et äh, need inspireerivad raportööri ning komisjoni liikmeid raporti lõplikuks väljatöötamiseks. komisjon on loomulikult raportööri ja komisjoni liikmete käsutuses, kui nad soovivad lisainformatsiooni, aitäh. aitäh, ja nüüd lõpetuseks saab sõna raportöör Frederic Terdin, ma loodan, et sul on palju vastuseid paljudele küsimustele. aitäh, härra juhataja, ma tahaksin kõigepealt tänada erinevaid fraktsioone ja nende variraportööre nende sõnavõttude eest ja muudatusettepanekute eest, mis nad on esitanud, ma tahaksin neid tänada ka nende tänahommikuste sõnavõttude eest ja tahaksin tänada ka komisjoni sõnavõtu eest. pean ütlema, et mind väga ei üllatanud äh, need sõnavõtud, äh, sest nad olid äh, hästi kooskõlas sellega, mida ma lugesin muudatusettepanekutest ning nagu ma sissejuhatuses ütlesin, ma tunnen Rahvaparteiga ja Roheliste fraktsiooniga ja eelkõige ähm, nende esitatud muudatused ettepanekutega suurt lähedust. Te saate minu arvamust teada äh, igasugust, kõigi arvamuste lõikes, aga suures osas saan ma teie muudatusettepanekuid arvesse võtta, neid kompromissettepanekutesse äh, kaasata, nii et äh, saate minu äh, ettepanekud varsti teada, aga liberaalide fraktsiooni lähenemine on vastuolus äh, meie lähenemisega. isegi kui meie ette, eesmärgid on samasugused, tugevdada tööhõivet, tugevdada raudtee äh, kasutamist äh, võrreldes teiste transpordivõimalusega, siiski tuleb näha ka seda, et äärmiselt oluline on turvali-, ohutuse aspekt ning ka kättesaadavuse aspekt on äärmiselt oluline, eriti mis puudutab neid äh, piirkondi, kus äh, transpordiühendused ei ole nii head ja neid liine, kus, mis ei ole nii äh, tasuvad. nii et meil on eesmärgid küll võib-olla ühised, aga me ilmselt ei kaalu samasuguseid lahendusi selleks, et oma eesmärke saavutada, nii et me peame veel arutama seda, loomulikult ma olen avatud teiste ettepanekutele ja argumentidele nii et ma arvan, olen kindel, et kompromissmuudatusettepanekute väljatööstamisel ja hääletusnimekirjade väljatöötamisel on meil kindlasti veel ees väga rikkalikud ja sisukad arutelud. aitäh, Frederik. meie ajakava on siis järgmine, neljateistkümnendal novembril hääletame, arutame me nii kompromisse kui hääletame neid ning siis on äh, transpordikomisjonis kahekümne kuuendal novembril ja täiskogul on ette näha äh, hääletust veebruaris. ning nüüd päevakorrapunkt neliteist. tegemist on Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalse mõõtega Ehm, mõõtmekas äh, raportöör ei saa siin olla kohal, sellepärast et ta esindab meid Vilniuses, aga võib-olla teistel saadikutel on märkusi, me saame arutelu pidada ka siis, kui proua Peressi kohal ei ole, kas keegi soovib sõna võtta? okei okay,, you are on the list um,, jaa, ma Te olete siis um, kõnelejate nimekirjas, kõigepealt äh, saab Shaba Ööri sõna ja siis Phil Benjon aitäh, et aitäh, et sõna andsite, nüüd oleme jõudnud selle hetkeni, kus me hakkame üksikasjalikumalt arutama neid küsimusi, mis tõstatusid hääletamise ajal. kui komisjon tuli välja oma teatisega, siis me toetasime seda ning tegime seda, kuna me leidsime, et on vaja et kui me ehitame üles majandus- ja rahaliitu, siis me paneme paika eeskirjad ja et äh, seda tehes on meil vaja rohkem informatsiooni, milline, selle kohta, milline on nende sotsiaalne mõju. seega me tahtsime, et sotsiaalne mõõde oleks äh, sisse pandud majandus- ja rahaliitu ning seega me toetame seda mõtet. me leiame, et on väga hea, et meil on selline tulemustabel või võrdlustabel ja see on ka komisjoni teatises sees kuid äh, me räägime siin sellisest äh, võimalusest, et meil on konkreetsed vahendid, mille abil on võimalik saada täpsemat pilti olukorrast. kuid äh, automaatsed stabiliseerimispunktid, mis siit välja tulevad, need, mida mainitakse siin dokumendis, ei ole head, sest me leiame, et sotsiaalpoliitika valdkond on selline, et see on valdkond, kus tegelikult manööverdamisruumi tegelikult ei ole, ei ole ka ruumi siin riiklikeks strateegiateks ning väga hea on vaadata, millised on need õiguslikud äh, piirangud, meil on vaja suuniseid, äh, et äh, me see teaksime, et on, meil on täpsed eesmärgid paika pandud, et vaataksime ka neid mõõdikuid, mis näitavad sotsiaalset kaasatust ning seega on väga hea kui meil on täpsem analüüs äh, ja täpsemad andmed, sest see aitab liikmesriike ja annab neile mõtteainet ja annab neile ka häid ideid, aga meil ei ole siin mingite, mingisuguseid automaatseid järeldusi nende sotsiaalse, selle sotsiaalse analüüsi põhjal mis on teistes poliitikate valdkondades äh, väga levinud praktika. kui me räägime nüüd jagatud äh, pädevutest ja riiklikest äh, pädevustest teiselt poolt, nii et siin tekstis on meil mõningaid probleemseid punkte, neid on päris palju. ning meie tahaksime, et siit kustutatakse osad ära või tehtakse siia muudatusi ma nüüd vaatan oma dokumentidesse ja otsin üles need kohad, kuid ma leian, et meil saab olema võimalusi ähm, ah, siin see nüüd ongi, et me saame kokkuleppele kindlasti, selles ma ei kahtlegi. ning äh, me tahame F-i kustutada, APQ, S samuti, X peab siit olema kustutatud ning osa teisest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. nii et äh, võttes arvesse kogu raamistikku, siis me ei saa praegu tegelikult minna äh, üksikasjadesse, aga nüüd, kui vaadata laiemat pilti või sellist raamistikku, siis üleüldises mõttes leiame me, et me peaksime komisjoni tegevusteatisele äh, vastama selliselt, et me võtame arvesse liikmesriikide soovi, võtame arvesse nende pädevusi, need pädevused ei tohi sotsiaalpoliitika puhul jääda kõrvale, me tahame, et aluslepingutest eh, kinni peetaks. ja kui me nüüd räägime seda, sellest, et me ehitame üles mingi poliitilise strateegia, siis parlamendil peaks oma roll olema ning parlament peaks oma seisukohad komisjoniga läbirääkimistes ja nõukogu läbirääkimistes läbi suruma. tahaksime ütelda, peame välja ütlema siis seda kõik, mis me mõtleme ja tekst peab seda kajastama. aga me oleme valmis kolleegidega kokkuleppele jõudma um,. Um, see oli siis nüüd Rahvapartei koordinaator Shaba Ööri ning sotsiaaldemokraatide koordinaator on kolleeg Serkas, palun, teil on sõna. <clears throat> aitäh, esimees. tegemist on väga olulise hetkega Euroopa Liidule ja Euroopa Parlamendis on see meie mandaadi lõpp-punktiks. neli variraportööri on koostööd teinud ja me peaksime ka oma tööga edasi minema, vaatama ettepoole, me pea, me peame olema julged, me ei pea vaatama, mis meie selja taga on, sest praegusel hetkel otsustatakse Euroopa Liidu tuleviku üle. ja komisjoni ettepanek, ehkki see on üsna tagasihoidlik ja arglik selle juures ei tohiks äh, kogu Euroopa Majandus- ja Rahaliidu puhul jätta kõrvale sotsiaalset mõõdet, see peab siin sees olema. praegusel hetkel seda aga ei ole, on võlg, on eelarveprobleemid, liikmesriigid ei tee koostööd piisavalt, äh, makromajanduslikud tasakaalustamatused äh, ja nii edasi ja nii edasi, aga siin ei räägita absoluutselt sellest, mis toimub tööjõuturul, mis toimub kodanikega ning äh, ka äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat ei ole üldse siin kriisi äh, raames arvestatud. siin on väga palju ähm, julgeid ettepanekuid tehtud nii komisjoni kui ka nõukogu poolt, härra Barroso on välja tulnud mitmete ettepanekutega. meie Äh, soovime, et komisjon vaataks pikaajalises perspektiiviks ja ei tohiks kõrvale jätta neid, kes on kõige kaitsetumad. ning me peame sotsiaalsed mõõded kindlasti arvestama. seega lubage mul palun, et ma konstruktiivselt tuletan meelde kolleegidele, et me arutame siin midagi, mida nõukogus ei ole arutatud, nimelt võimalus et nõukogu peab võtma öö, ühenduse meetodi abil ette laialdase arutelu parlamendiga ja seda ma ka härra Öörile tahaksin ütelda, siin on tegemist ju vastuoluga. kui me räägime sellest, et me peame ära kuulma siseriiklikke parlamente, aga nüüd siis, kui hääletame, et me nõukogu ei arvesta nõukogu otsustused tuleviku sotsiaalsete sammaste üle. me võime ju järgnevatel tundidel kutsustada neid mitte, kutsuda neid mitteametlikele arutlustele, kuid äh, see arutelu, mis meil on praegu resolutsiooniga ja see menetluslik kord, mis toimub äh, praegu aruteludes kolmel eri tasandil, on veider, sest äh, me räägime ühelt poolt komisjoni teatisest aga liikme, teeme seda võtmata arvesse liikmesriike ja nõukogu. me ju hääletasime seda nüüd ka natuke aega tagasi ning kindlasti kolleegid töötavad välja lahenduse. võib-olla me peaksime mõtlema, milline see sotsiaalne sammas peaks olema, kuid tahaksin kasutada võimalust ja ütelda, et sotsialistide ja demokraatide nimel tervitame me seda teatist sest äh, lõpuks ometi on meil midagi, äh, millega tegeleda, mis annab meile mõtteainet, mis äh, näitab meile edasi suuna, panemaks paika, millised on Euroopa poolaastas, kas need sotsiaalsed mõõtmed, mis oleksid samaväärsed kui majanduslikud mõõdikud ning resolutsiooni abil peaksime me jõudma millenigi, mis siis, et, et see, see sotsiaalne mõõde on siis seal sisse pandud. oluline on mainida, et komisjon ju tegelikult pakub meile välja midagi, mis on väga vajalik asi, näiteks see tulemustabel, mõõdikud, mille abil on võimalik jälgida seda, mis toimub äh, riikides, milline on see sotsiaalne tasakaalustamatus. see on vajalik, ehkki peeglisse on teinekord üsna ebameeldiv vaadata. me näeme, et me muutume iga päevaga aina vanemaks ja koledamaks, aga me peame peeglisse vaatama selleks, et äh, probleeme parandada, seega see äh, tulemustabel, millest komisjon räägib, annab meile äh, need head võtmeelemendid, mille abil olukorda analüüsida me lisame siia ka oma majandus, oma parandusettepanekuid, et seda teksti veelgi parandada. laste suremus peab olema siin ka arvesse võetud nendes mõõdikutes, seega meil peab olema rohkem analüüsimiseks ainet selleks, et vaadata, kuidas see pool aasta, majanduspoolaasta siis edasi läheb Euroopa Liidus. meil ei pea olema mitte ainult head vahendid analüüsiks, aga me peame rohkemat tegema, mõtlemaks, et millised need vahendid viivad meid õige tegevuseni, et probleeme kõrvaldada. Need tasakaalustamatused, mis on äh, esile tekkinud. me peame nende puhul olema väga ettevaatlikud. meil peavad olema võimekused selleks, et ennetada juba probleeme ja, ja neid ka lahendada. see on puudu komisjoni teatisest praegu ja me peame nõukogu ja komisjoniga koostööd tegema mõistmaks, et äh, sotsiaalne mõõde on kriisi ajal äärmiselt oluline, me peame rõhutama seda ilmselget tõsiasja, et majanduskriis ju põhineb liikmesriikides toimuval euro oli eelmisel aastal äh, välja suremas ja põhjuseks oli äh, tasakaalustamatus äh, liikmesriikides. kõige selle aluseks on ebavõrdsus, on võimalik ju, võimatu üles ehitada siseturgu, kui me töötame erinevate parameetrite alusel ja kui meie lähenemine on erinev, ei ole võimalik üles ehitada Euroopa ühtset tööturgu ilma, et meil oleksid majandusturud mis, mis on, lähevad alati eri suundades. ja me peaksime seda rõhutama, seda tähtsust, sest vastasel juhul äh, muutub kõik aina dramaatilisemaks. ei saa olla ühtset äh, ühisraha, kui meil ei ole harmoneeritud majanduspoliitika. võib-olla järgnevatel aastatel me avastame, et äh, me ei saa ju meil ei saa olla majandus, ühtne majanduspoliitika, kui meil ei ole ühtne sotsiaalpoliitika, see oleks võimatu. komisjon ja nõukogu mm, äh, võtavad küll praegu arutelud ette praegu, kuid nad räägivad liikuvusest äh, ja see liikuvus on ühes suunas äärealadelt äh, keskustesse ja meie arvates see ei ole jätkusuutlik. Need riigid, mis asuvad perifeersetes Euroopa Liidu alades, ei saa ju üles kasvatada seda tööjõudu, kes läheb siis äh, Kesk-Euroopasse ja jätab need äärealad vaesusesse, see ei ole õige ja meil ei ole praegu selliseid vahendeid, õiguskaitsevahendeid või muid vahendeid, millega olukorda lahendada ja minu muudatusettepanekud sellele just keskenduvadki. minu arvates härra Ööri ei vaadanud asja niimoodi laia laiemas kontekstis või, või ähm, paindlikumalt, minu arvates see ei ole sotsialistide programm, propaganda, propaganda, siin ei ole tegemist valimiskampaaniaga. mina ei kavatse kandideeridagi üldse, me räägime Euroopa tulevikust, Euroopa miljonite isikute tulevikust, noortest inimestest. kui me jätkame samade vigade tegemist, siis see ei ole õige lahendus sest meil peaks olema palju arukam lähenemine, mis peaks olema paika pandud äh, komisjoni teatises, me peame sotsiaalse Euroopa päästma ja meie muudatusettepanekud tahavad olla konstruktiivsed ja ärge vaadake nüüd äh, seda kui pingutust iseenesest, äh, vaid see on pingutus selleks, et kriisist välja tulla, andmaks meile paremad võimalused, äh, parema Euroopa jaoks. aitäh, me teame, kuidas asi on. Mm, tegemist on väga tundliku teemaga, väga raske äh, küsimusega, meil on ka probleeme ajaga ja võib-olla me saame järgmistega, järgmiste raportitega veidi kiiremini hakkama saada, aga äkki räägiks meile nüüd Phil Benjon oma arvamustest <laughs> mina nii kaua ei räägi. mikrofon, palun jah, äh, räägin siin äh, oma kolleegi nimel, kes oli Vaari raportööriks, ta tänab raportööri tehtud töö eest, kuid kindlasti, nagu te teate, on meil mõningaid muudatusettepanekuid, kuidas teksti parandada. nagu juba eelnevates aruteludes, me ei ole automaatse stabilisaatori süsteemi äh, poolt ega ka neid põhjustavate mehhanismide paikapanemine ei ole eriti mõistlik. samuti on meil mõningaid probleeme Eh, mõn-, mitmete põhjenduspunktidega, eh, OT ja teised, üks, eh, kuus ja kuus D on ka sellised, mis peaks ära muutma, me tahame, et meil peaks, et meil peaksid olema paremad sotsiaalsed mõõdikud, nendel sotsiaalsetel mõõdikutel on oluline roll täiendamaks majandusmõõdikuid kuid me oleme üsna skeptilised selles suhtes, et need kuidagi kokku segada ühte tulemustabelisse, need sotsiaalsed ja majanduslikud mõõdikud. minu arvates on see täielik ajuvabadus. aga võib te ju kokku keerata ükskõik millise retsepti järgi äh, ja tulemus tegelikult ei anna teile mitte mingisugust ülevaadet sellest. selline ühendatud tulemustabel või vastavustabel on äh, vale mõte meil peaks olema majandus äh, vastavustabel ja samuti sotsiaalsed mõõdikud eraldi ja need sotsiaalsed mõõdikud peaksid olema sellised, mis on mõistetavad ja mille, mida saab usaldada. kui see on võimalik, siis meil saame edasi minna. nii et Philipp ootab suure huviga arutelusid ja järgnevatel nädalatel, nädalatel me töötame selle dokumendiga edasi. Äh, äh, aitäh, Phil ning pärast seda, kui roh-, äh, liberaalid on sõna saanud, saavad sõna rohelised. armas Elizabeth, kas sina saad erinevaid seisukohti ühendada? võib-olla saan ma veidi selgust siia sisse tuua Euroopa Parlamendis on kõik ähm, ühel meelel selles, et eurol on vaja majanduse juhtimist nii et ähm, mõte ei ole selles, et me ütleme, et sotsiaalseid küsimusi tuleb otsustada Euroopa tasandil, vaid tegemist on lihtsalt sellega, et äh, nagu meil ka rahapoliitikas on, see käib ju nii ka siseriiklikul tasandil, nii et äh, mitte kõik äh, see, need otsused, mis äh, seal langetatakse, ei ole Euroopa tasandi otsused, nii et meil võiks sotsiaalpoliitikas olla midagi sarnast ning ma toetan Alessandrot selles küsimuses, et äh, me ei tohiks äh, edaspidi sattuda sellise ähm, ebavõrdsesse olukorda ja kuna see kahjustab kõiki ja seda ma ütlen nüüd inimesena, kes on pärit rikkast riigist ja sellega siin tegemist ongi. meie rohelised arvame, et automaatseid tasakaalustamiselemente instrumente on vaja, kom-, komisjoni ettepanekus neid ei ole, tegemist on makromajanduslike instrumentidega, mis üldse võimaldavad seda, et Euroopa Liit oma mitmekesisuses endiselt jääks stabiilseks või saaks stabiilseks liiduks ja liikmesriikide instrumentidest ei piisa, me ju näeme, et neist ei piisa, minu meelest on pro see probleem, et rikkad ja vaesed Äh, piirkonnad on järjest erinevad, et see lõhe järjest suureneb ning seetõttu on vaja vaadata riigipiiridest kaugemale et äh, ei oleks tööpuudus ja vaesus ühes äh, riigis või ühes piirkonnas äh, väga palju suurem kui teises, sellepärast et äh, see kahjustab kõiki liikmesriike, ka rikkaid riik, liikmesriike, sellepärast et kõik saavad Euroopa Liidust kasu ja see minu meelest ongi selle komisjoni teatise sisu, mille kohta me selle resolutsiooni koostame me peaksime tähelepanu pöörama sellele ja me teame seda, et äh, kõik need majanduse juhtimise valdkonnad on äh, selgelt äh, reguleeritud, me teame, mis on Euroopa Liidu pädevuses, mis on liikmesriikide pädevuses. me teame, et meil on meetodid olemas, äh, et ikkagi mingid asjad oleksid võimalikud, meil on avatud koordinatsioonimeetod, kus äh, liikmesriikidel on võimalik tulemistabelite kriteeriumite alusel otsuseid langetada, aga need ettepanekut, et äh, vastav teema tuleb äh, päevakorda võtta, et äh, ähm, teemad oleksid nõukogu päevakorras, selle eest peame hoolitsema meie, seda me tegime ka noortegarantiiga, et noortegarantii ei ole ka mitte Euroopa Liidu seadus, vaid tegemist on liikmesriikide otsusega, kus, mille puhul kasutati avatud koordinatsioonimeetodit ning see ongi sisu ja kui me selliste sisuliste küsimustega tegeleme, siis me jõuame äh, Ähm, kõvasti edasi äh, ja see on kõigi liikmesriikide huvides. sellest äh, saavad kasu need äh, liikmesriigid, kes on kõige halvemas olukorras, sest nad ei saa ise oma probleemidega hakkama, neil on vaja solidaarsust, aga sellest on kasu kogu Euroopale ning see on ka ainus võimalus, kuidas sellest kriisist väljuda. aitäh, Elizabeth. mina ise ajapuudusel äh, Ähm, loobun sõna võtmast, Shaba Öri saab veel korraks sõna, äkki te saaksite kahe minutiga hakkama? aitäh, et sõna andsite, härra esimees. ma tahaksin kõigepealt Andrewle ütelda, et jah, mõistagi me üritame lahenduse leida nõukoguga ja komisjoniga. meie probleemiks on see, et äh, me ei peaks sellisel konkreetsel alusel aruteludega edasi minna, see ei ole mõistlik, äh, kui me hakkame äh, minema edasi teemadega, mille vastuseid me tegelikult teame sellepärast et nendele küsimustele saab ainult ühtemoodi vastata, võttes arvesse õiguslikke parameetreid, sellepärast ma vihjasin sellele, et me läheneme valimisperioodile, ma ei hakka siin hukka mõistma üldse sotsialiste, igaüks ju kasutab ära oma võimalusi kampaaniate tegemiseks, meie aga ei tahaks selles konkreetses asjas osa võtta kui me räägime nüüd vaesusest, Äh, siis äh, me peame võitlema vaesusega, see on üleilmne vaesuse tegelikult äh, ja me peaksime seda teemat väga tõsiselt võtma. mina leian, et Euroopa Liit peab panema paika konkreetse vahendite komplekti et võtta arvesse neid erisusi, mis on erinevate piirkondade vahel. meil on ühtekuuluvusfondid, tõukefondid küll, aga me teame, et raha on väga vähe, mida kasutada. ning see määr, mis meil praegu on, ei ole absoluutselt piisav selleks, et probleeme lahendada. võib-olla meil on võimalik koordineerimist parandada, seda küll, võib-olla on võimalik äh, paremat analüüsimeetodit välja töötada, aga kui me vaatame seda, mis me siiamaani oleme suutnud teha, milline see teadmise meet-, meil on, seda arvesse võttes ei saa me probleeme lahendada. seega meil peab olema teistsugune lähenemine, Euroopa Liit peab sotsiaalpoliitikas äh, olema võimeline lahendusi välja töötama teatud konkurentsetes teemades ja peab tegema ka ettepanekuid. me oleme siin ju partnerid seda kõike äh, välja töötades ja me peame panema ka, panema paika ka need meetodid, kuidas seda teha. ning minu probleemiks on see, et äh, raha tegelikult ei ole piisavalt. kui me vaatame, kus need suurimad probleemid on, siis me räägime äh, automaatsetest mehhanismidest, aga meil ei ole pädevusi ega ka raha, et edasi minna. me viitame sellele, et teatud liikmesriikides on tõsised probleemid, seda me ju teeme noortealgatusega, see on siis kaasatud ja Euroopa Liit saab rahalisi toetusi, on ka kuus miljardit äh, eurot on ju tegelikult ainult tilk ookeanis. kui me aga tahame seda raha korralikult ära kasutada, siis me peame tagama et me anname piisavalt stiimulid, et me anname piisavalt teavet äh, ning liikmesriigid peavad selle ülesande endale võtma, aitäh. <clears throat> tegemist oli aruteluga, mida me saame kindlasti jätkata. muudatusettepanekuid tuleb esitada äh, kahekümne kolmandaks oktoobriks kella kaheteistkümneks. palun esitage need ainult inglise keeles, kuna meil ei ole aega neid tõlkida lasta. ma arvan, et me kõik äh, saame sellega hakkama, me kõik oskame inglise keelt ning viiendal novembril Äh, arutame muudatusettepanekuid ning hääletame neid ning novembris tuleb see täiskogu istungile, vähemalt see on seni ette nähtud, see oli nüüd päevakorrapunkt äh, neliteist, äh, nüüd jätkame päevakorrapunktiga viisteist, teemaks on sotsiaalkaitse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele, sõna on proua Blinkevitš-Juutel ja meil on hea meel, kui arutelu oleks lühike, aitäh. suur tänu raporti ettevalmistamine meie komisjoni raames kõikidele sotsiaalse kaitse tagamisele, kaasa arvatud ka sõltumatutele töötajatele, on väga oluline. ja ma arvan, et väga oluline on äh, rääkida sellest teemast Euroopa tasandil, eriti just kontekstis, kus äh, on tehtud eelarvekärpeid ning äh, samas on aset leidnud kiire tööpuuduse kasv ja meil on üha rohkem vaja sotsiaalset kaitset äh, sotsiaalkaitsesüsteemid on äh, rängalt kannatanud, äh, sissetulek on vähenenud, tööpuudus on kasvanud, see tähendab, et sotsiaalmaksed on vähenenud, mis ähvardab Euroopa sotsiaalset mudelit. minu raport äh, karvab, katab tervet rida nendest aspektidest, Eh, ja need on jaotatud kahte ossa. esimene puudutab sotsiaalse katset, kaitset kõikidele ning teine osa puudutab eh, sõltumatuid töötajaid ning nende sotsiaalset kaitset. tahaksin eh, nüüd välja tuua põhilised argumendid, mis raportis kirjas on. kõigepealt tahaksin rõhutada, et on oluline arendada ning kaasajastada sotsiaalkaitsesüsteeme selleks, et tagada sotsiaalkaitse piisaval määral kõikidele, äh, tuginedes siis äh, põhimõtetele, mis on sotsiaalne kaitse kõigile ning mittediskrimineerimine ja samuti peab olema piisavalt paindlikkust äh, demograafiliste muutuste või olukorra muutuse puhul tööturul. samuti peame tagama vast-, vastutusrikka rahastamise ning ka eh, jätkusuutliku rahastamise kriisiolukorras, eh, tagades piisava sotsiaalse kaitse. me tuletame teile meelde, et eh, sotsiaalsed investeeringud lubavad sotsiaalseid eesmärke ning majanduseesmärke ühendada. sellepärast on sotsiaalsed investeeringud mitte kulutused, vaid pigem investeeringud. ma kutsun liikmesriike üles soodustama noorte tööhõivet ja tegema siin rohkem jõupingutusi ja tagama, et noori ei diskrimineeritaks tööturul. ja neid ei, neil ei tohi seada siin piiranguid juhin teie tähelepanu ka ähm, vajadusele kaitsta kõige haavatavamaid noori, noori perekondi, me peame tagama nende kategooriate sotsiaalse kaitse ja teisalt peavad liikmesriigid tegema nii, et sotsiaalkaitse oleks ligipääsetavam eelkõige nendele, kes on kõige haavatavamad. ja neile, näiteks kes on, kes vajavad pikaajalist hooldust, tahaksin juhtida teie tähelepanu ka probleemile, mis on seotud äh, sotsiaalteenustele ligipääsemisega maapiirkondades, võttes arvesse, et üha sagedamini oleme olukorras, kus äh, töötajaid kasutatakse ära äh, kutsun teid üles võitlema ebakindlate töökohtade või ümbrikupalgaga töötamise vastu. ma tahaksin rõhutada samuti, et kui püütakse kokku hoida raha, siis äh, selles olukorras ei ole vastuvõetav, et tavapärased töölepingud asendatakse ebatavaliste töölepingutega, mis vähendavad sotsiaalset kaitset. ma kutsun komisjoni üles läbi vaatama sotsiaalkaitsesüsteemide koordineerimist ning ma kui palun komisjonil olukorda analüüsida ning äh, tagada, et äh, muudatusettepanekud riiklikul tasandil äh, töötajate õiguste osas ei mõjutaks negatiivset töötajate sotsiaalset kindlustatust ning et kindlustatuse põhimõte, et seda ei rikutaks tahaksin rääkida nüüd ka füüsilisest isikust ettevõtjatest, sest ähm, ma olen sellele teemale raportis palju tähelepanu pööranud. siin on terve rida riske, mida tuleb mainida. Äh, siin muutub äh, töökohtade olemus ja on üha rohkem füüsilisest isikust ettevõtjaid ja sellega kaasneb risk, et need töötajad äh, ei ole piisavalt äh, kaitstud sotsiaalses plaanis. ja nende töötajate puhul on olukord veelgi keerulisem seetõttu, et et äh, kõik ei tunnusta nende töökohti ega defineeri selgelt füüsikust isikust ettevõtjaid, sellepärast äh, kutsun üles äh, sisse viima selgeid definitsioone ja reegleid, mis lubaksid selgelt defineerida ebatavalisi töökohti ja füüsilisest isikust ettevõtjate töövorme, selleks et me saaksime siin täiel määral rakendada sotsiaalseid õigusi ning sotsiaalseid sotsiaalseid tagatisi. me peame identifitseerima ja välja tooma ka nii-öelda vale FIE, sest ähm, see võib olla instrumendiks, kuidas äh, ebaõiglaste konkurentsi läbi viia ning võtta töötajatelt ära ka nende õigusi seega on siin äh, sotsiaalse dumpingu oht, äh, konkurentsimoonutuse oht ja ka töötajate õiguste rikkumise oht ning kõige olulisem aspekt, rõhutan seda veel kord, on see, et äh, meil ei ole ühtset definitsiooni ning see muudab äh, sotsiaalkaitse defineerimise palju raskemaks FIE-de puhul ja see piirab ka töötajate vaba liikumist. teiseks ei ole piisavalt andmeid FIE ettevõtjate erinevate vormide kohta, sellepärast meil on vaja konkreetset statistikat äh, ja andmeid siin, mis lubaks meil järele valvata tõhusamalt äh, nende erinevate FIE-de rühmade tegevuse järele ning rakendada erinevaid kriteeriume nagu nende mm, staatus või äh, vanus või sooline kuuluvus ja mm, me tahaksime ka, et äh, need juhtumid, kus on mängus kas näiteks invaliidsus või vanemapuhkus, oleksid samuti arvesse võetud FIE-de puhul. Need, kes soovivad FIE-na ennast registreerida, peavad olema informeeritud oma õigustest ja sotsiaalkaitse vallas ning ka teistest õigustest, mis FIE staatusega kaasnevad. me peame tagama sellise info jagamise ning ma tahaksin juhtida tähelepanu ka ühele töötajate rühmale, keda on üha rohkem ehk FIE-d kes on majanduslikult sõltuvad, tegemist on töötajatega, kes oma töökoha loomu tõttu on väga lähedased palgatöölise, palgatöölistele ning sellepärast peab nende sotsiaalne kaitse olema võrreldav palgatööliste omaga. kuivõrd minu aeg on siin piiratud, siis nüüd lõpetan ja ootan kolleegide sõnavõtte ja variraportööride sõnavõtte, ma arvan, et kõik ühiselt saame seda raportit veel palju paremaks muuta. Habe... aitäh raportöörile, mul on äh, siin äh, variraportööridena esimesena Philipp Benjon kirjas ja siis Maria, Maria, Maria Kanneliisen ja siis ongi see arutelu lõppenud ja eks näe, kas äh, keegi võtab ka komisjoni sõna. Phil, palun. Yes, uh... suur tänu probleemiks on siin ingliskeelne tõlge, mis ei olnud kättesaadav kuni eilse pärastlõunani ning eile olin pärastlõunal triloogis, nii et olen lihtsalt kiire pilgu saanud sellele tekstile peale heita, siin on üks või kaks aspekti, mida saan kommenteerida. ma arvan, et kõigepealt Äh, sotsiaalne kindlustatus ning äh, ligipääs sellele on muidugi olulised küsimused, kuid me peame meelde tuletama, et tegemist on äh, liikmesriikide pädevuses oleva valdkonnaga, kuid siiski on hea selleteemalist arutelu pidada ja ma arvan, et me peaksime seda aspekti kindlasti meeles pidama ja seda teksti ettevaatlikult käsitlema ning ähm, liikmesriigid võtavad konkreetseid samme vaesuse vastu võitlemiseks ja mul on hea meel, et ähm, raportöör on seda tunnustanud siin tekstis. samuti olen nõus raportööriga, et äh, FIEks olemine on positiivne aspekt tööturu paindlikkuse osas, kuid seda äh, tuleb kindlasti tugevdada äh, sotsiaal- sotsiaalse kindlustatusega, ma ei tea, kas komisjonil on võimalik siin õiguslikku definitsiooni sõnastada, me võime muidugi seda paluda, kuid seda on väga raske eh, teha, sellepärast et palju on eh, sellega, paljud on, eh, siin on väga palju aspekte, mis on seotud maksupoliitikaga, mis on liikmesriikide pädevuses ning see võib tekitada probleeme, et et äh, meil ei ole ühtset definitsiooni võimalik saavutada, mis sobiks iga liikmesriigi maksuolukorraga samuti ma ei usu, et äh, meie komisjoni pädevuses äh, on äh, valefiiede sanktsioneerimine, ma eelistaksin liikmesriikidele suuniste andmist selles valdkonnas. see on kõik see, mida mina olen saanud siiamaale vaadata, need olid siis minu lühikesed märkused, kuid järgmistel nädalatel on meil kindlasti kavas konstruktiivne arutelu siin. suur tänu. ja nüüd palun Mari Korneliisse. aitäh ma arvan, et on väga oluline äh, praegu seda raportit koostada, sellepärast et äh, praeguses kriisiolukorras äh, oleme kõik näinud FIE-de arvu kasvu, kuid me oleme näinud ka nende motivatsiooni muutumist enne valisid inimesed FIE staatuse selle vabaduse pärast, mida see pakub ning äh, võimaluse pärast äh, innovatiivset äh, tööd teha, kuid üha rohkem inimesi hakkab FIE-deks sellepärast, et nad lihtsalt peavad, sest tööandjad ei soovi korralikke töölepinguid anda töötajatele ja öö, öö, lastehoiuvõimaluste vähendamine on näiteks sundinud naisi hakkama FIE-deks, et nad saaksid oma töökohta ise valida ja töötunde ning palju on liikuvaid töötajaid, kelle tööandjad neid ära kasutavad ning FIE-ks hakkamine on võimalus selle vastu võidelda nende jaoks, eriti riikides, kus on üleminekumeetmed ähm, Eh, Hollandis näiteks on otsustatud võtta eh, üleminekumeetmed horvaatlaste puhul kasutusele kasutusele, kes siis ei saa Hollandis töötada ähm, korraliku töölepingu alusel ja nad peavad tulema siis kas lähetatud töötajatena või FIE-dena äh, Hollandisse tööle, mis muidugi muudab nad äh, avatuks diskrimineerimisele. seega äh, on väga oluline minu meelest, et me hakkame kaaluma võimalusi, kuidas nende probleemidega tegeleda eriti kuivõrd FIE-d on suurim ähm, grupp, kes on vaesuse poolt ohustatud erinevates riikides ähm,. loomulikult, nagu Phil Benjon ütles, võib FIE-de defineerimine olla raske ja me peame defineerima siin äh, töötaja staatuse, me oleme seda juba arutanud siin kümneid aastaid, me peame võib-olla kaaluma siin, et mobiilsuse aspektist võiksime äh, defineerida vastuvõtja riigi äh, selleks, et vähendada ekspluateerimist töötajate liikuvuse puhul ma ei ole seda ettepanekut veel detailselt saanud vaadata, kuid teeme seda kindlasti koostöös raportööri ja variraportööridega järgnevate nädalate jooksul. aitäh, Mari. kas Euroopa Komisjoni poolt sooviks keegi sõna võtta? palun. suur tänu lihtsalt teen lühidalt, sellepärast et ka meil ei ole võimalik olnud seda raportit detailselt vaadata, siin on palju punkte, kus me oleme äh, nõus teiega, et sotsiaalsed investeeringud on investeeringud, kuid mis puudutab ühtset definitsiooni, siis see on tõesti problemaatiline. samuti tahaksin rõhutada, et me leiame, et illegaalne töö ja vale FIE staatus äh, on oluline osa sellest õigusaktist, siin on terve rida punkte, mis on vaja tõstatada ja me järgime teie tööd ning minu kolleeg tuleb välja konkreetsemate detailidega nende sammude suhtes, mida, mida me oleme juba astunud. kuid mis puu-, kuid me muidugi oleme väga huvitatud erinevatest algatustest. aitäh! palun nüüd äh, äh raportöör uuesti äh, aitäh. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid, tänan ka kolleeg Philippe Benjoni. ma mõistan täiesti, et liikmesriigid on pädevad sotsiaalkindlustuse valdkonnas, kuid meie peame saatma neile poliitilise signaali, eriti just kriisiolukorras ja me teame kõik, et et äh, kriisiolukorras äh, on äh, kõige rohkem löögi all just haavatavamad inimesed ja sellepärast peame saatma signaali, et me ei karista mitte neid kõige haavatavamaid inimesi. härra Benjon, proua Korneliiseni ja ka Euroopa Komisjoni esindaja tõid välja selle defineerimise küsimuse. ma olen teadlik sellest, et väga raske on leida ühtset definitsiooni kõikidele liikmesriikidele, mida kõik ühtemoodi mõistaksid, kuid äh, Euroopa Komisjon võiks võib-olla kaaluda kriteeriume, mille järgi saame ähm, siiski leida ühise aluse selles küsimuses. ma olen väga rahul sellega, et proua Korneliisen eh, esitas oma arvamuse naiskomisjonis ning juhtis tähelepanu naiste sotsiaalsele kindlustatusele, see on väga oluline aspekt praeguses kontekstis, ma arvan, et me kõik eh, peaksime koostööd tegema ja tööhõivekomisjonis saame võib-olla esitleda raportit, mis oleks tähtis nii komisjonile, nõukogule kui ka teistele. mina olen valmis koostööd tegema kõikide kolleegidega ja muudatusettepanekud tuleb esitada kahekümne neljandaks oktoobriks, kahekümne viiendal novembril käsitleme seda teemat siis edasi ja detsembris kasutame võimalust äh, arutelu pidada meie komisjonis ja veebruaris äh, oleme siis täiskogul selle teemaga ning nüüd tavaliselt tuleks pärast viieteistkümnendat päevakorrapunkti punkt kuusteist, aga meie muutsime päevakorda ja nüüd tuleb punkt kolmteist, kuidas saab Euroopa Liit aidata kaasa ettevõtetele, äriühingutele ja alustavatele ettevõtetele uute töökohtade loomiseks soodsa keskkonna kujutamisele. proua McIntyre, palun. aitäh, härra esimees mul on hea meel, et äh, meie komisjon on selle omaalgatusliku raporti otsustanud koostada. meil on olnud juba kaks arvamust äh, samas valdkonnast, üks oli äh, ligipääs rahastamisele, teine bürokraatia vähendamise kohta ja mõlemad said meie komisjonis väga laialdase toetuse kindlasti mõistame me kõik, et tööhõive on kõige olulisemaid sotsiaalseid küsimusi, probleeme, mille ees Euroopa Liit hetkel seisab ma tõesti loodan, et me saame toetuda enne tehtud tööle, nagu me teame, siis ähm, mikroettevõtted ja VKE-d äh, annavad praegu üheksakümmend miljonit töökohta äh, Euroopa tööturul, Euroopa Liidus ja see on väga suur potentsiaal selleks, et edendada innovatsiooni ja majanduskasvu üle kaheksakümne üheksa protsendi äh, äh, uutest töökohtadest on tulnud viimastel aastatel VKE-delt. sellele vaatamata on meie ees väga palju väljakutseid, mida ma üritan käsitleda selles raportis. ma olen selle erinevatesse osadesse jaotanud nagu töökohtade äh, ülesehitamine, ettevõtlus, noored ja nii edasi. ning väga murettekitav on see, et et et viimase kolme aasta jooksul on FIE-de arv kasvanud kolm, on alanenud kolmekümne seitsme protsendini, enne oli see üle neljakümne protsendi. kuid väga oluline on see, et ettevõtluse vaim peaks idanema juba väga varases äh, eas ja see peaks edasi arenema ülikooli aastatel ja, ja see noortel peaks olema innustav alustada oma ettevõtlusega sest niimoodi on võimalik üles eh, ehitada eh, oma ettevõte, näiteks ka nendel, kes esimesel korral on ebaõnnestunud. huvitav on hetkel see, et väga palju keskendutakse sellistele asjadele nagu refit, see, eh, selline ettepanek on tulnud komisjonilt ja ma olen teinud mitmeid ettepanekuid, kus ma sellele teemale just keskendun. me peaksime lihtsustama kogu protsessi ettevõtjatele meil on võimalik niimoodi vähendada koormust ettevõtjatele. ma tervitan komisjoni tehtud tööd. praegusel hetkel on maha võetud viimase viie aasta jooksul üle viie tuhande õigusliku piirangu ning see on toonud äh, kaasa miljoneid ja miljoneid kokkuhoiueurosid eh, ning ma ootan järgmist nädalat, eh, mil eh, Barroso tuleb välja ettepanekuga, kuidas siis vähendada bürokraatiat edasi Euroopa Liidus on pandud paika erinevaid rakkerühme mis on teinud koostööd ning äh, äh, koostanud ka aruandeid, äh, kus pannakse paika, millised on need koormavad piirang, piiravad eeskirjad, mis takistavad ettevõtluse edasiarendamiseks, e-, edasiarendamist ning ähm, meie peaminister on kirjutanud teistele liikmesriikide ministritele, tehes ettepaneku vähendada äh, bürokraatiat ka edaspidi ja seda arutatakse siis, kui nad kohtuvad Brüsselis järgmisel nädalal. siin on, ettevõtjad on juba oma arvamuse välja öelnud Euroopa eeskirjad on justkui headel alustel loodud, aga rakendamisel nad kaotavad äh, oma mõju või, võimu ja see toob kaasa negatiivseid aspekte ja me kuuleme seda väga sageli, sellist ütlust. väikesed ettevõtted on sellest väga suuresti mõjutatud kogu bürokraatiast ja see on ebaproportsionaalne. mul on väga hea meel, et enne raporti koostamist oli meil kuulamine siin meie komisjonis kus me kuulsime erinevate valdkonna esindajatelt eri arvamusi ja me saime väga laialdase kogemuse osaliseks. üks vastuoluline aspekt on see, näiteks mis puudutas tervishoidu, kuulamisel oli äärmiselt oluline punkt see, et me peame bürokraatiat, aga samas me ei peaks töötajate turvalisust vähendada, siis turvalisuse küsimus on äärmiselt oluline. nii et tegelikult kaitsetase väheneb sellistel juhtudel, kui me mõningates valdkondades neid bürokraatilisi tõkkeid liiga palju loome. siin on väga palju küsimusi, kuidas tööhõive probleemidega Äh, la-, lahenduseni jõuda ja ma ootan arutelu ja loodan, et me jõuame ühisele arvamusele siin komisjonis ja ma kindlasti su-, üritan võtta arvesse nii palju arvamusi kui vähegi võimalik. ma ootan tööd variraportööridega, koostööd ja meie arvates on äärmiselt oluline, et me tuleme välja konkreetsete ettepanekutega, mis äh, on kasulikud nii valdkonna esindajatele, komisjonile kui ka nõukogule. Hmm, aitäh ning variraportööridest on mu nimekirjas Mari, Marii kas sa soovid sõna? aitäh! aitäh, proua McIntyre! mulle tundub, et äh, väga suures osas saame me toetada seda raportit, sest see aitab väikeettevõtetel oma tegevust alustada ja nende jaoks on äärmiselt oluline, et nad saavad just õiget teavet alguses, selleks et nad teaksid, kuidas on võimalik rahastamisvahenditele ligi pääseda. meile tundub, et me peaksime siin rõhutama ka paindlikule e, tööjõuturule, siis teie olete seda teinud, see mind ei üllata, ehkki siin on mõningaid asju, mida me sooviksime toetada, nagu näiteks e, väljaõppe ja selle võimaluste parandamine ja bürokraatia vähendamine, kuid siin peaksid olema mõningad maksusoodustused ka ette nähtud. sest praegusel hetkel on süsteem mõningatel puhkudel üsna hästi juba välja töötatud. väljaõpe annab noortele suuremad võimalused ligi pääseda töö, tööjõuturule et tegelikult ei tohiks ju noori pidada selliseks odavaks, äh, odavateks töökatteks ja ma olen siin tulnud välja mõningate muudatusettepanekutega ja loodavatesti me lõpuks saame välja töötada hea raporti. aitäh, Marii ning järgmisena äh, saab äh, sõna sotsialistide variraportöör härra Kütt Järves. aitäh ma arvan, et äh, sellel raportil on veel palju puudusi ja väikeettevõtjate muresid ei ole piisavalt arvesse võetud. see raport ei ole selles osas piisavalt tasakaalustatud. proua Korneliisson rääkis juba äh, sotsiaalsetest kuludest ning mm, tööturgude reformist ja seetõttu meie ei saa seda äh, raportit praegu toetada. me saaksime seda toetada siis, kui seda parandatakse ja põhjuseks on see, et äh, jooksvad kulud on äh, VKE-de kuludes väga äh, suur mm, osa ka, et siin räägitakse tööjõukuludest, aga ei räägita näiteks mitte kuskil äh, e-, energia energiakuludest, mis paljudes valdkondades on töö, ettevõtete jaoks sama olulised kui tööjõukulud. kui me soovime, et VKE-de probleeme lahendataks ja aga kui alati mõeldakse ainult tööjõukuludele ja inimväärsele töö, inimväärset töötasu ja pensioniõigusi äh, seatakse küsimärgi alla ja, ja jäetakse tähelepanu alt välja energiakulud või muud kulud, siis ma arvan, et tegemist on eksiteega. ma võiksin olla raportööriga nõus selles osas, et äh, halduskoormust tuleb vähendada. aga kui hakatakse kohe rääkima dereguleerimisest, siis läheb äh, see meie jaoks liiga kaugele, et siin ei ole mitte tõlgendamisküsimustega tegemist. kui soovitakse vähem äh, bürokraatiat, äh, kui tahetakse aruandlust muuta vähem bürokraatlikuks ja ettevõtete äh, asutamist vähem bürokraatlikuks, siis ma olen sellega nõus, aga siin on vaja konkreetseid ettepanekuid, kui asjad on nii üldiselt sõnastatud ja kui arvesse võetakse ainult tööjõudirektiivi, tööaja direktiivi või, või töötervishoiu äh, ja tööohutuse direktiivi, siis ei ole juttu mitte üksnes äh, bürokraatia vähendamisest, vaid tegemist on ähm, ähm, meie jaoks punase, viimase piiriga, kus, mida me ületada ei taha, sellepärast et siin äh, on löögi all töötajate õigused. ning siin on ka puudujääke, aga neid on kindlasti võimalik veel kõrvaldada, ma tahaksin siin välja tuua eelkõige selle, et kõik VKE-d Euroopas ütlevad, et meil on probleeme rahastamisega, me ei saa piisavalt laenu, eriti on olukord selline Lõuna-Euroopas või on laenu, laenud liiga kallid. ja seda probleemi siin ei ole üldse mainitud. on liiga vähe soodsaid laene ja olukord on selline seetõttu, et äh, et äh, finantsvahendajad on huvitatud suur, suurettevõtetest, äh, finantsvood ei jõua üldse äh, väikeettevõteteni ning siin on tegemist tõesti suure probleemiga. on aga ka üks algatus, mis võimaldaks vahendeid kasutada äh, töökohtade loomiseks äh, ja kasutada selleks äh, noortele ette nähtud vahendeid, et noored saaksid oma ettevõtteid luua. ning veel üks oluline probleem on uuendustegevus ja konkurentsivõime. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peaksid neis valdkondades muutuma võimekamateks, nad saaksid niimoodi ka tööjõukulusid vähendada, aga seda siin ei mainita. samuti ähm, on äärmiselt oluline nii-öelda uus majandus, see on äärmiselt oluline osa Euroopa tulevikust, nimelt solidaarmajandus. ja siis äh, ähm, vale äh, FIE-d nii-öelda, et äh, see puudutab väga paljusid töötajaid ning pikaajalised töötud otsivad meeleheitlikult lahendusi, ähm, registreerivad end füüsilisest isikust ettevõtjaks äh, ja need, kes enam ei ole palgatöötajad äh, ja keda sunnitakse viie, FIE-deks hakkama, ka see on väga suur probleem. ja põhjuseks on loomulikult see, et ettevõtted soovivad äh, kulusid vähendada. see on suureks probleemiks ning äh, see raport oleks just nimelt see koht, kus seda probleemi tõstatada, kus pakkuda välja alternatiivseid lahendusi ning lõpetuseks äh, sooviks öelda, et ma ütlesin juba, et minu meelest on selles raportis äh, lünki ning, ning mõningaid äh, teemasid on käsitletud äh, hoopis teisiti, kui meile aktsepteeritav oleks, aga ma loodan, et me jõuame lahenduse. ning mul on kaks sõnavõtjat, Phil Benjon liberaalide nimel ning Shaba Öri Rahvapartei nimel, siis saab sõna komisjon ja siis lõpetuseks saab raportöör arutelu kokku võtta. Phil, palun yes, jah, aitäh. see, ma olen nüüd, see on ka nüüd ühe minu kolleegi äh, raport, kus ta on variraportöör olnud. ta läks just Tallinnasse, nii et äh, mina ütlen edasi tema kommentaarid, ta tahaks näha mõningaid muudatusi siin rapor-, raportis. ta on nõus, et VKE-d on meie majanduse alustalaks ning liikmesriigid peavad välja töötama õige raamistiku, kuid ta ütleb, et me peaksime eeskirju parandama ja võimalusi parandama, et oleks võimalik uute ettevõtetega alustada ning ta ei tahaks luua uut raportit VKE-de kohta, kui samas ei ole praktilisel tasandil midagi uut toimunud. kuidas siis saab rahastamise jaoks rahastamise ligipääsemist parandada, seda me juba tegelikult aasta alguses sellist raportit hääletasime. praegusel hetkel me näeme, et ettevõtjad kurdavad väga palju, et olukord ei ole tegelikult sealt, selle raporti vastuvõtmisest alates paranenud. nii et parem oleks, kui me tegutseksime ja teeksime vähem sõnu antud teemal kuid mulle tundub, et siin raportis peaksime vaatama, millised on meie prioriteedid ja ta on toonud välja neli prioriteetset valdkonda kõigepealt rahastamisele ligipääsemine peab olema eh, jätkusuutlik, siin on vaja suuri reforme selleks, et investeeringuid ligi meelitada. samuti indikatsioonide süsteem, eh, haridussüsteem, meil on vaja paremat väljaõpet, õpetajad peavad olema samuti eh, pädevad selleks, et uusi oskusi ettevõtjatele edasi anda. samuti peab muutma siis haridussüsteemi, samuti praegune halduskoormus peaks olema väiksem SM-, eh, VKE-dele, seda juba ütles ka proua McIntyre. kuid eh, samal ajal peab tagama seda, et uus õigusraamistik, mis võetakse Euroopa Liidu või ka piirkondlikul tasandil eh, vastu, ei tooks lisakoormust paindlik tööjõuturu, lisaks siis ka turvavõrgustik, see peaks meelitama juurde uusi inimesi tööjõuturule ning mm, meil peaks olema väl-, kõrgelt kvalifitseeritud äh, tööjõud, äh, ilma selleta VKE-d ei saa edasi areneda. ja siis variraportöör ootab järgmiseid arutelusid. aitäh ning viimane, Jabba Ööri, palun aitäh. ma ei hakka pikalt rääkima, Philippe Leu on äh, meiepoolne raportöör. ma ei tahaks öelda, et äh, ta ei taha sõna võtta, aga teistes komisjonides toimub ka paralleelselt väga palju tööd ja ta ei saanud siin olla, ta lootis olla siin, aga tal ei olnud see võimalik. see teema on äärmiselt oluline meie jaoks ja me jälgime seda, mis edaspidi toimuma hakkab. aitäh, komisjon. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. aitäh, härra esimees komisjon tervitab seda raportit, mis keskendub äh, kõige äh, põletavatele teemadele, kuidas Euroopa Liit saaks panustada sellele, et ettevõtjad äh, ja uued ettevõtted saaksid siis, saaksid tegutseda raport toob välja põhifaktorid nagu näiteks ligipääs rahastamisele ning oskused ja pädevused see kõik on meie tööstuspoliitika põhisammasteks VKE-d on üliolulised Euroopa Liidu majandusele ning äh, komisjon on vastu võtnud ka ettevõtluse tegevuskava, mille abil on võimalik kõrvaldada praegused tõkked äh, ettevõtluse levimisele Euroopa Liidus. parem äh, määrustik tagab seda, et komisjon saab teha järelevalvet ja jätkutööd kõige põletavamatel teemadel. komisjon tegi ka edasisi samme selleks, et halduskoormust vähendada. komisjoni teatises on paika pandud poliitikavaldkonnad, kus tehakse edasist tööd, lihtsustamaks Euroopa Liidu õigustikku, vähendamaks VKE-de halduskoormust ja tagamaks seda, et Euroopa Liidu õiguse järgimine on lihtsam meie roll on selles, et me paneme paika õige raamistiku, stimuleerimaks uute investeeringute kasutamist ning äh, kirjeldamaks ka uute tehnoloogiate vastuvõtmeks, võtmaks maha tõkked uute töökohtade loomisel. mis puudutab ettevõtlust, siis sellel on äärmiselt oluline ning äh, me peame äh, töö, uusi töökohti looma Euroopa Liidus ning samuti me peame olema tõhusad kõikides äh, olulistes valdkondades. selleks, et tegevusi läbi viia nii riiklikult kui ka üle-euroopalikult, on vaja strukturaalseid reforme ja seetõttu on Euroopa Liidu tasandil äärmiselt oluline VKE-de küsimus, aitäh! aitäh ja lõpetuseks äh, proua McIntyre, palun, palun! tahtsin tänada kõiki variraportööre Maari, ma tänan sind toetuse eest, ma tean, et siin on mõningaid valdkondi, kus me ei ole ühel meelel, kuid ma ootan suure huviga teie eh, muudatusettepanekuid ja soovitusi. mis puudutab härra Guiterist, eh, siis jah, eh, sellel raportil on mõningaid puudusi ning ma ootan suure huviga teie eh, muudatusettepanekud, teie energiatõhusus eh, on äärmi- ja kulukus, kulud on äärmiselt oluline. kuid eh, tegemist on omaalgatusliku raportiga, seega see määr on väga piiratud, ma ei saa oma esimeses, esimeses versioonis ju kõike arvesse võtta, ma kindlasti muudan. lõige kolmteist räägib rahastamisest päris palju ja kui te tahate seda suurendada, seda osa, siis ma ootan suure huviga. ma tänan ka Phil'i ja härra De Beckerit äh, nende panuse eest ja ma ootan ka teie muudatusettepanekuid suure huviga. härra Ööri, mis, kes rääkis härra Boulon nimel, ma hindan teie huvi ja toetust. meie komisjon äh, saab olukorda muuta võttes arvesse kõiki erinevaid aspekte ja pannes need ühte raportisse sisse, niimoodi me saame lisada oma hääle teistele, kes kõik äh, siis äh, esitavad oma arvamuse komisjonile. Äh, üle Euroopa Liidu on väga suured lõhed ja mina olen siin välja toonud seda, et Äh, erinevus on selles, kui keerukas on uue ettevõtte loomine ja mitu päeva selleks vaja läheb. mõne, mõnes kohas on see nelikümmend päeva, teistes kohtades on see kolmteist, seega me peaksime mm, panema siia sisse ka selle mõtte, et me jagame parimaid praktikaid, nii et kõik saaksid osa parimast. aga ma tahaksin ka ütelda, et ettevõtte loomine selleks, et tööpuudust vähendada, on äärmiselt oluline on minu oma piirkonnas eile teati, et äh, kolmteist tuhat uut töökohta on viimase äh, kvartali jooksul äh, loodud ja tööpuuduse määr on vähenemas ja ma tahaksin, et igal pool Euroopa Liidus oleks samasugune lähenemine, aitäh. aitäh raportöörile, meil on muudatusettepanekute esitamise tähtajaks neljas november kell kaksteist, nii et mu-, selleks ajaks esitage muudatusettepanekud ning äh, tööhõivekomisjonis äh, hääletame detsembris ja, ja täiskogul on see teema jaanuaris ja nüüd anname Richard Howittile sõna, äh, et ta saaks mm, teistele kohtumistele minna, aga ta peab olema te, tegema väga lühidalt. suur tänu, aitäh selle paindlikkuse eest. me oleme täna oma ajaga väga hiljaks jäänud kuid eh, kui asi puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutust, siis eh, see teema on minu jaoks väga südamelähedane ja siin on ainult üks küsimus, mis puudutab läbipaistvust eh, ja ettevõtetele nõuete esindam-, esitamist. meil on olnud siin äh, laialdane arutelu ning me oleme toetanud vastavaid sätteid, et läbipaistvust iga-aastates raportites peegeldatakse, see on see, mida ka mina meie komisjoni abil tegin eelmisel aastal ning volinik Barnier on avaldanud ettepaneku, mis seda teemat puudutab ning te määrasite mind arvamuse koostajaks ja selle eest ma tänan teid siin on terve rida muudatusettepanekuid, mis ma olen esitanud äh, ning võtan need lühidalt kokku. esimene puudutab äh, väärtusahelat ning tarneahelat. me peame äh, siin õige sõnastuse saavutama, kuid ma olen kindel, et komisjoni liikmed mõistavad, et kui raporteid piiratakse peakorteri operatsioonidega koduriigis Euroopa Liidus, siis see on see, kus tekivad siis ei ole see problemaatiline, vaid probleemid tekivad tarneahelas allpool. muidugi me ei tohi ka minna teise äärmusse ja öelda, et äh, ettevõtted peavad teadma, millised on tarnijad igas riigis nende tarneahela puhul. siin peab olema sõnastus, mis töötab ning äh, ÜRO äh, juhistes äh, püüdi välja tuua, kus äh, on kõige suuremad äh, vastutusalad ning siis kutsuti ettevõtteid üles vastutusrikkale käitumisele, siis riiklike raamistike puhul on erinevused arvamuste puhul ja mm, meie tekst käsitleb seda teatud määral, mina töötan seda, kui ja me ei taha muutuda liiga äh, piiravaks, mina olen need äh, suunised siin ümber sõnastanud, ILO, OECD äh, suunised ja ka Carbon Disclosure Project, CDP ja ma olen äh, teinud ettepaneku panna see artiklite äh, puhul joonealusse märkusesse selleks, et see saadaks äh, teatud signaali ilma õiguslike piiranguteta, ma arvan, et see on meie arvamus, soovitan, et me pakuksime välja tugevdatud kohustused, kuid ütleme samal ajal liikmesriikidele, et teie peate seda tegema. ma olen kindel, et me leiame siin komisjonis üksmeele äh, siin on põhjenduspunktis teatud sõnastus selle kohta, me võime selle üle muidugi veel täpsemalt arutada. samuti soovitan, et me vaataksime äh, raamatupidamise mm, vaataksime siin reegleid, raamatupidamise puhul on mittesiduvad reeglid olemas, need on teatud suunised ja see ähm, me püüame siia finantsraporteerimise ähm, konteksti panna ka sotsiaalraporteerimise ja mina arvan, et äh, me saaksime seda siin teha. samuti tahan tagada, et mõned nendest punktidest, mida on investorid välja pakkunud, poolt, et neid raporteid esitletakse ja nende üle hääletatakse eh, iga-aastaste mm, ettevõtete raportite puhul. ma arvan, et me peame seda ettepanekut kindlasti väga tõsiselt eh, arvesse võtma ning eh, olen valmis muidugi vastama teie küsimusele lõpp lõpetuseks ütlen veel, et inimesed teavad, et ma olen integreeritud raporteerimise suur toetaja ja ähm, Euroopa Komisjon ei saa vastavat õigusakti vastu võtta, tegemist on ülemaailmse liikumisega, milles lepitakse ilmselt kokku järgneva kümne aasta jooksul. me ei saa seda kivisse raiuda õigusaktidesse täna, kuid äh, see, mida me teha püüame, on siin mitte sotsiaalpoliitikat äh, läbi viia ähm, sotsiaal- ja keskkonnamõjude puhul, kuid neil on finantsmõjud ja me tahame, et ettevõtted mõistaksid seda ning viiksid selle oma ettevõtetesse sisse. paljud ettevõtted on seda juba teinud, nii et mm, mina tahan siin edasi liikuda niimoodi, et meil oleks põhjenduspunkt mis äh, viitaks direktiivis äh, äh, sellele, et me ütleme, et liikmesriigid peaksid seda direktiivi rakendama vastavalt integreeritud raporteerimise põhimõtetele, see on väga ettevõttesõbralik ja ma arvan, et keegi ei ole selle vastu ja see on meie võimalus seda signaali saata, need olid siis minu soovitused, kuid muidugi olen valmis kuulama teiste kommentaare ning vastan kõikidele küsimustele, mis kolleegidel võib tekkida. suur tänu nimekirjas on kaks kõnelejat, Phil Benjon ja Toomas Mann. Phil, sa oled esimene. Äh, äh, tegemist on Philip de Bakkeri raportiga järjekordselt nii et äh, oleme valinud õige päeva, et korraldada TNT Tallinnas. enamik tema raporteid on täna arutlusel. ta usub, et ettevõtete sotsiaalne vastutus äh, võib luua konkurentsivõime eeliseid, nii et, et CSR-i jõupingutused on ettevõtetele hea ta tegi, tal tekkis ainult küsimus, miks vähem kui kümme protsenti äh, väljastavad keskkonna ja sotsiaalset infot regulaarselt kas sellepärast, et nad ei ole veendunud selle lisandväärtuses või kas nad näevad seda ainult halduskoormusena, kuid siin tuleb väljendada väga selgelt, et CSR raporteerimine peaks olema vabatahtlik. mis puudutab halduskoormust, siis äh, on Philip de Backer väga rahul selle ettepanekuga, mis jätab VKE välja, sest äh, selle äh, andmete täitmise nõue võib nende jaoks liiga keeruliseks osutuda ja neil ei ole piisavalt selleks ressurssi ressurssi. Äh, komisjoni ettepanek jätab ettevõtetele piisavalt paindlikkust, kuid võib-olla oleks vaja laiemat lähenemist kui see, mis esialgses ettepanekus on. paindlikkuse osas soovib Philipp rõhutada, et me peame äh, vältida, vältima olukorda, kus teatud äh, liikmesriigid hakkavad teatud andmeid ilustama, meil on vaja võrdseid tingimusi kõigile. aitäh, Phil ma nüüd äh, astun välja oma rollist selle ju koosoleku juhatajana ning äh, võtan ise sõna, Richard teab seda, me teeme ettevõtete sotsiaalse vastutuse alal juba mm, aastaid tööd ning lõpuks oleme alati jõudnud kompromissile, ma olen veendunud, et ka siin me saame sellega hakkama. mis puudutab vabatahtlikkust ja sunniviisilisust, siis mina arvan, et ainuüksi see tõsiasi, et ettevõtete sotsiaalse vastutus mm, on äh, muutunud ettevõtte kultuuri osaks, äh, on äh, ära teinud väga palju asju juba ning Phil Benjon just viitas sellele ja see on ka märk konkurentsivõimest ja sellest, et sellega on võimalik ka ähm, reklaami teha, kui äh, on vastavaid tegevusi tehtud, et kantakse vastutust äh, keskkonna eest äh, ja ühiskonna eest ning väga hea on sellega ka reklaami teha. ma arvan, et vabatahtlikkus peab alles jääma. oma äh, viimases raportis sa kasutasid võimalust äh, mitte panna paika, et kas tegemist peab olema vabatahtliku või sunniviisilise tegutsemisega kui me seda nii teeme, siis me saame väga palju teeni jõuda e, ja väiksed äh, ettevõtted töötavad ka selle kallal, et äh, väga ausalt oma asju ajada. E, ainuüksi see tõsiasi, et me oleme ettevõtete sotsiaalse vastutuse alal nii palju ära teinud ja et me tahame ettevõtjaid aidata ja me saadame välja signaali, et äh, näidake ette konkreetsed edusammud äh, ja see on ka hea, hea lähenemine praeguse raporti puhul. kas keegi komisjonist soovib sõna? ma ei näe, et keegi sooviks sõna. Mm, Richard, sul on äh, ka viimase sõna õigus. aitäh kõigepealt äh, toetan täielikult seda, mis te ütlesite, et äh, meil oli juba kompromiss ja teeme seda uuesti. ma olen sinuga täiesti nõus siin, kindlasti teeme seda ning selleks, et kõik oleks selge, siis minu muudatusettepanekud on täiesti kooskõlas sellega, milles me eelmisel aastal kokku leppisime, tegemist on sama kompromissiga samal teemal ning see säästab meile palju aega ja vaeva ning ma olen valmis teiega privaatselt arutelusid pidama ka Philippiga selles keelekasutuses, mida meie siin kasutame, sest inimesed kuulavad neid arutelusid, siis kutsun teid üles kasutama sõnu, mida tegi Phil Äh, kasutada sõnu comply or explain ehk siis äh, kas äh, pidage reeglitest kinni või selgitage, selles mõttes rääkida kohustuslikkusest või vabatahtlikkusest, sest ähm, äh, rahvusvahelised organisatsioonid on sellist sõnastust toetanud, meie oleme siin püüdnud äh, leida erinevaid lahendusi, kuid me usume, et teie reservatsioonid äh, ning äh, te esitate kindlasti teatud seisukohta, on äh, lahendatud kõige paremini comply or explain lähenemise kaudu ja see, mida mina siin ütlen, on see, et eile oli meil konsultatsioon äh, Taani valitsuse juhatusel, kes esitlesid oma comply or explain lähenemist finantsraporteerimise seaduse kohta ja üheksakümmend kaheksa protsenti äh, ettevõtetest äh, valivad selle lähenemises. ja see näitab, et selline raporteerimine on hea ühiskonnale, keskkonnale ja ka ettevõtetele ning ma tahtsin lihtsalt, et äh, inimesi julgustatakse selles aspektis ning üks suur farmaatsiatööstus tuli siia ja toetas samuti seda lähenemist. nii et paljud ettevõtted on samuti väga toetavad siin, mis puudutab VKE-de väljajätmist, siis ma olen teiega täiesti nõus. ma arvan, et me saame kasutada tarneahelat selleks, et positiivselt mõjutada VKE-sid ja ma ei toeta sanktsioone, ma ei arva, et suured ettevõtted peaksid oma riski püüdma siin nihutada või äh, lepinguid tühistama, ma arvan, et me peame leidma siin õige sõnastuse VKE-de puhul, see on see, kuidas me saame VKE-sid kaasata, ilma et me nende vastu kuidagi oleksime ja ma toetan Phil'i siin täielikult, äh, samuti ka ilustamise küsimuses. Äh, tahaksin julgustada Philippi ja ka teisi selles aspektis, et me räägime integreeritud äh, raporteerimisest, mis on ülemaailmne liikumine, me räägime seda ÜRO-s ja sellest, kuidas äh, üle maailma on kuus tuhat ettevõtet juba selle lähenemise vastu võtnud, nii et äh, me ei, ei tule siin välja Euroopa standarditega, äh, mingite konkreetsete näitajatega, mida ähm, ettevõtted peavad esitama, vaid äh, siin piisab rahvusvahelistest standarditest, kuid neid tuleb edendada ja ma arvan, et see on just õige lähenemine. sellepärast on sellel lähenemisel ka minu toetus, aitäh. Um, aitäh, Richard muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljandal oktoobril kaksteist ja me arutame neid viiendal novembril ning kahekümne viiendal samuti ning hääletame kahekümne kuuendal novembril. ja õiguskomisjonis, õiguskomisjoni juhtivkomisjon, ehkki tegelikult meie tahaksime selle teema puhul olla juhtivaks komisjoniks ja veebruaris tuleb äh, hääletus täiskogul ning nüüd äh, jõuan tagasi punkti kuusteist juurde, tegemist oleks Elizabeth Morin-Chartier arvamusega, aga teda esindab Shava Öri ja me ootame sinu sõnavõttu huviga. aitäh, härra juhataja. Elizabeth vabandab, ta on oma valimisringkonnas, seal toimub üks koosolek ja ta peab seal kohal olema. see raport ei ole väga keerukas tegemist on nõukogu määrusega tuhat kaheksasada kaheksakümmend kolm aastast äh, kaks tuhat kuus. Jan Olbricht äh, riigikomisjonist koos, on koostanud raporti ja soovitakse äh, siin arvamuses siis reageerida sellele härra Olbrichti raportile raport toetab ähm, täiendava abi andmist, mis otsustati ära juulis ülemkogul riigi ja valitsusjuhtide poolt. tegemist äh, on eelkõige kahjude hüvitamisega, mis äh, on tekkinud kriisi tulemusena, tegemist on kompensatsiooniga äh, äh, ähm, riikidele Prantsusmaale kaheksakümmend neli miljonit, äh, Itaaliale kakskümmend viis ja Ita- ja Hispaaniale seitseteist miljonit. Nende riikide äh, tööpuudus on kõrgem Euroopa keskmisest ning riigi- ja valitsusjuhid olid arvamusel, et et neid riike tuleb aidata, võttes arvesse äh, seda, kui paljust nad on pidanud loobuma ja millise, kui palju nad on pidanud kannatama. Elizabeth oli selle sõnumiga nõus, mis Albrechti äh, raportis on välja toodud ja muudatusi ta ei soovinud äh, sinna sisse viia, me ei taha seda protsessi äh, venitada, me soovime, et see meede hakkaks kehtima võimalikult kiiresti. Elizabeth äh, toetab regikomisjoni raportit, muudatusettepanekuid ega lisandusi ta ei soovi teha. kui keegi soovib midagi muuta, siis kuni kahekümne teiseni on võimalik seda teha ning seitsmendal novembril me hääletame mm, komisjonis, siin tööhõivekomisjonis. ma arvan, et see ajakava on ka juba leidnud kinnitust ning see on kõik minu poolt. ma olen nüüd huvitatud sellest, kas Alessandrol ei ole muudatusi või on tal siiski midagi, mida ta sooviks täiendada? aitäh. soovisin öelda ainult seda, et meie muudatusettepanekuid ei esita meie oleme samal arvamusel nagu Elizabeth, et me äh, soovime, et, äh, et see jõustuks enne kahekümne esimest detsembrit, see on äärmiselt oluline, et programmid ka hakkaksid toimima. aitäh, aga need, kes soovivad muudatusettepanekuid esitada, siis tehku seda enn-, kahekümne teiseks oktoobriks kella kaheteistkümneks, aga muudatusettepanekuid võib esitada ka, võib esitada ainult inglise keeles ning äh, viiendal novembril käsitleme meie seda teemat ning Shaba, nüüd äh, pead sa uuesti sõna võtma punktis seitseteist, äh, oled sa mul sõnavõtjana kirjas, tegelikult peaks olema selleks sõnavõtjaks proua härra Koosa. tegemist on siis Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitika eduaruande ja teiste mm, strateegilise aruandega. jah, tõepoolest, härra Koosa on välismaal terve selle nädala ja ta palus, et ma edastaksin tema peamised mõtted teile. tegemist on ühtekuuluvuspoliitikaga. meil on kaks eduaruannet, seitsmes ja kaheksas ühtekuuluvuspoliitika eduaruanne, mis on selle ettepaneku aluseks äh, härra Koosa tervitab seitsmendat ja kaheksandat eduaruannet ning äh, arvab, et äh, ühtekuuluvuspoliitika kuuendas eduaruandes tuleks tegeleda eh, regioonide ühtekuuluvuse mm, probleemidega ning sellega, mida teha lõhe vähendamiseks ning eh, samuti on mõningaid eh, muid probleeme näiteks äh, kooli pooleli jätvate noorte arv on äh, äärmiselt suur, see on äh, palju suurem kui meie eesmärk, milleks on kümme protsenti. vaja on leida lahendus vähekvalifitseeritud noortele, kes on tulnud tööturule ning võtta arvesse seda, et kui noortel pole kvalifikatsiooni, siis ähvardab neid tööpuudus ning me oleme võtnud arvesse ka Euroopa Komisjoni analüüsi. ning diplomita noortel on järjest rohkem probleeme, tulevikus muutuvad need probleemid järjest teravamaks ning et ning meil on vaja tõesti kiireloomulisi meetmeid võtta ning äh, me rõhutame, et mõningates piirkondades on tööhõive tase alla kuuekümne protsendi. minu koduriigis on äh, olukord samuti selline ja teistes riikides on äh, piirkondi, kus tööhõive tase on äh, väga madal. me kõik teame, et Euroopas on meil vaja teha rohkem tööd selleks, et suuta rahastada oma avaliku sektori kulusid, kuna see on Euroopa sotsiaalmudeli aluseks, ükskõik kas tegemist on tervishoiuga, sotsiaalvaldkonna või pensionite rahastamisega, et meil on vaja suuremat tööhõive taset ning paljudes piirkondades on sellega väga suuri probleeme ning raportis tõstatatakse ka äh, äh, linnalise paradoksi teema paljud ähm, perekonnad äh, linnapiirkondades on vaesemad äh, kui perekonnad äh, teistes iseenesest vaesemates piirkondades ning suurlinnades, linnastutes, kus on rohkem rikkusi, on siiski ka väga palju äh, tõrjub perekondi, näiteks üksikvanematega perekonnad või äh, puuetega inimeste perekonda, perekonnad või äh, vanemaealised isikud. Nende neil on tõesti väga suuri probleeme ning neil on väga suuri probleeme füüsilise juurdepääsuga ja äh, Äh, juurdepääsuga teabele ning härra Koosa tahab äh, juhtida teie tähelepanu tei-, sellele probleemile. meil on vaja võrreldavaid äh, näitajaid, arvesse tuleb võtta ka demograafilist olukorda ning härra Koosa on valmis oma arvamusse lisama ka teie konstruktiivseid muudatusettepanekuid, ta on kohal järgmisel nädalal ning ta lep-, kooskõlastab oma tegevust järgmist, ka teiste koos kolleegidega. rohkem sõnavõtjaid mul ei ole kirjas, kas komisjon soovib sõna, tundub, et ei soovi. siiski, palun, teil on sõna um,. Brief comment for... Mm, lühike kommentaar meie omalt poolt äh, toetame neid kommentaare, mis siin öeldi ning võtame neid arvesse ühtekuuluvusraportites ja püüame käsitleda pikaajalisi küsimusi, võttes arvesse kriisi, mis ei ole veel möödas ning vaesust ja ka majandussurutis ei ole veel täielikult möödas. ma äh, ei usu, et ühtekuuluvusraport saab kõiki neid aspekte arvesse võtta, kuid pärast seda raportit oleme valmis äh, Äh, jätkama selle küsimuse käsitlemist, kuidas piirkonnad ja öö, äh, linnad on kannatanud. aitäh, härra Drexler, ma, teie nimi meenutab mulle ühe sportlase nime. Äh, sellega on Ehm, arutelu lõpet-, lõppenud kahekümne neljandal oktoobril kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. meie arutelu on kahekümne kuuendal novembril meie komisjonis. Ehm, riigikomisjon tegeleb sellega alles jaanuarikuus ja täiskogule jõuab see teema veebruaris. tegemist oli seitsmeteistkümnenda päevakorrapunktiga. kaheksateistkümnes päevakorrapunkt on samuti härra Koosa arvamuse punkt. tema ei saa kohal olla, aga Edith Bauer lubas seda asendada, nii et äh, väga tore a vélemény maga egy... Härra juhataja, see, selle, see arvamus koostati väga ebatavalise raporti kohta, sellepärast et Louis Michel'i raport põhiõiguste kohta ei järgi ähm, tavalist menetlust. see raport keskendub sellele, et mida teha tulevikus, kuidas muuta lepinguid ja millised on need aspektid, mida tuleks arvesse võtta, kuidas teha koostööd nõukoguga. tegemist on institutsiooniliste meetmetega ning raporti teises osas Äh, on äh, juttu siis äh, väärikuse, solidaarsuse põhimõtetest, ta ei räägi vendlusest, vaid solidaarsusest, ta räägib kodanikuks olemisest ja õiglusest. see raport läheb tegelikult kaugemale sellest raamistikust, mis on paika pandud lepingutes ning see arvamus äh, keskendub siis äh, praegusele olukorrale ning härra Koosa sõnade kohalt, kohaselt äh, see teema, mida meie komisjonis tuleks arutada, peaks hõlmama sotsiaalseid ja sotsiaalpoliitika elemente seoses põhiõigustega. tööhõive komisjon peaks äh, koostama põhjaliku raporti, mina olen selle arvamisega nõus, mina arvan, et meie komisjon on äh, sisuliselt äh, pädev komisjon seda tegema, tegemist on raske ülesandega, tõelise dilemmaga, millele meil hetkel lahendust ei ole. ma arvan, et kolleegid on selle arvamusega nõus sooviksin esitada ka ühe palve. ma palun, et kolleegid keskenduksid sotsiaalküsimustele ja küsimustele, mis on seotud äh, tööküsimustega, tööhõive küsimustega, sellepärast et need on meie peamised ülesanded. az a nagy megtisztelésért, hogy megkérdezhetem a kollégáktól, hogy van-e valakinek... mul on au mm, paluda minu kolleegidelt seda, et kui teil on küsimusi või kommentaare, siis äh, kes äh, sooviks äh, sõna võtta selle teema kohta, komisjon võib-olla? on the floor is yours. Eh, okei, okei, no eh, no puedo, no puedo hablar en nombre de mi, de mi grupo de trabajo porque todavía härra Tserkas. ma ei saa loomulikult rääkida töörühma nimel, kuna me ei ole teksti veel näinud, meie variraportöör veel ähm, töötab välja oma muudatusettepanekuid või, äh, või seisukohta. aga ma saan sinu lähenemist kinnitada, me peame keskenduma tõepoolest sellele osale, mis puudutab sotsiaalseid õigusi ja selles võikski seisneda selle raport, selle arvamuse lisandväärtus ja seda me ka teeme. me ei peaks äh, siin mingitesse teistesse valdkondadesse sekkuma ning ma arvan, et me peaksime keskenduma millelegi, mis tavaliselt jääb äh, tähelepanu alt välja. põhiõiguste all mõeldakse tavaliselt üksikisiku põhiõigusi, aga mina sooviks mõelda siin kollektiivsetele õigustele, äh, streigiõigus, äh, palgaläbirääkimiste pidamise õigus, kõik need äh, asjad, mis täiendavad üksikisiku õigusi ning kollektiivsed õigused mm, on äh, üksikisiku õiguste järgimise tagatiseks. meie jaoks on tegemist esimese võimalusega sellega tegeleda, et neid on vaja kaitsta ja esile tuua ning ähm, need õigused puudutavad miljoneid inimesi, keda oleks nii võimalik paremini kaitsta. kui nad jääksid üksi, siis ei oleks neid võimalik niimoodi kaitsta ja nende sotsiaalne olukord oleks palju halvem. ma arvan, et need ongi kõige olulisemad elemendid, mida Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon kavatseb kaitsta. ning kuni meie koosoleku juhataja on jälle istet võtnud, tahaksin ma öelda, et ka Euroopa Rahvapartei fraktsioon võtab meid kuulda ning ma arvan, et äh, nad ka reageerivad sotsiaaldemokraatide vaatenurgale, sellepärast et nad on ju teatavasti väga liberaalsed. Ramon, äh, palun vabandust, aga vahele on mul siiski vaja ära minna. nii et kahekümne neljandal oktoobril kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Viiendal detsembril arutame neid ning äh, viiendal detsembril ka hääletame. aga Edith Baueril on nüüd viimane sõna. Uh, äh, võtan kiiresti sõna, arvamuse tekst on äh, e-Benetis äh, juba tükk aega olnud üleval erinevates keeltes, nii et äh, küsimus oli selles, et äh, teie variraportöör lihtsalt ei leidnud seda, ma arvan. okei <laughs> okay., good, so der letzte punkt auf der tages-. ning viimane punkt päevakorras on punkt kakskümmend kaks. tegemist on teemaga läbirääkimised nõukoguga, enim puudust kannat-, haavatavatele inimest-, isikutele suunatud äh, Euroopa abifondi teemal. Äh, tegemist on härra Costello teemaga ning meile tahab äh, midagi väga olulist öelda härra Tserkas. jah, kolleeg Costello pidi välja minema. ta peab minema lennuki peale, aga ta rääkis mulle läbirääkimistest, mis toimusid sellel täna öösel ja ta rääkis mulle nõukogu otsusest, mis puudutab äh, puuduskannatajatele isikutele suunatud abifondi. tulemused on väga head, vastavad äh, meie komisjoni muredele. see oht, mis ähvardas äh, seda fondi, on kadunud, see väga oluline fond saab edasi tegutseda Äh, see fond aitab inimesi, kellel pole isegi kõige eluks vajalikumaid asju. ning mis puudutab meie jaoks olulisi teemasid, siis äh, selle kohta saan öelda, et äh, tegemist saab olema segu ka kõigi liikmesriikide osalisest ning vabatahtlikust osalemisest ning suurus järk saab olema selline, mis rahuldab kõiki komisjoni liikmeid, kolm koma viis miljardit tuleb kõigilt liikmesriikidelt pluss üks miljard nendelt liikmesriikidelt, kes soovivad äh, vabatahtlikult oma panuse anda. ning Emer Costello ütles, et asjad edenesid hästi. meie oleme sellega samuti nõus, kuna Mm, kajastamist on leidnud ka partnerluspõhine lähenemine. võib-olla on veel üks probleem, millega me siiski peaksime tege-, tegelema järgmisel koosolekul. nõukogu soovib nimelt äh, laiendada kohaldamisala ka teistele tegevustele. meil on toiduabi ja materiaalne abi ette nähtud ja siin muidugi ähm, oli tegemist kohe ka ohumärgiga, nõukogu ei saa siin äh, e-, kaudselt muuta kohaldamisala, tegemist peab olema tõesti abiga, mida antakse kõige enam puudust kannatavatele isikutele ja abi tuleb anda ähm, selles vormis, et tegemist peab olema eluks kõige vajalikuma abiga. ja kuna see nüüd nii selgelt välja toodud ei ole, siis Emmer Costello esitab oma arvamuse järgmisel koosolekul. väga hea on kuulda äh, häid uudiseid ning me saame öelda, et tegemist on Euroopa lisandväärtusega, et äh, kõige vaesemad, äh, kõige puudust kannatavamad saavad oma fondi ja saavad abi sellest. Šabajõri, palun. aitäh, et sõna andsite ma olen täiesti nõus kõigega, mis Alejandro ütles ka eile võtsin ma ise trialoogist osa. aga ma tahaksin mainida veel paari punkti. meid ei ole siin küll päris palju, aga ma tahaksin paar minutit sellele pühendada, mis me alustasime kell seitse õhtul trialoogiga ja küll kell kümme me juba lõpetasime töö ja ainult äh, väike osa sai läbitud selle ajaga poliitikutena on meil igasugused töötingimused, mis ei ole traditsioonilised, aga see ei ole just kõige tervislikum moodus. me peaksime natukene mässama hakkama. me ei peaks äh, niimoodi ja tõlgid olid juba seal paigas äh, kell kaheksast hommikul, nii et me peaksime mässama hakkama minu töökeelte hulgas ei ole inglise keel. mina, ma ei saanud aru, aga minu kolleegid äh, aitasid mind, teema ei olnud just kõige meeldivam, aga paraku sel hetkel enam tõlke ei olnud. ma tahan teada saada, mida minu kolleegid räägivad ja ma olen natuke mures, et kui me vaatame neid kompromissile suunatud tööd, äh, mis meil oli, siis äh, nõukogu tahab äh, tööga edasi minna ja laiendada reguleerimisala. kõige, tegemist oli sotsiaalse lõimumise küsimusega ja see oli väga laialdane teemade hulk, mida taheti siia sisse tuua. et need riigid, kus on suurem vaesuse hulk, üritatakse kaasata kohustuslikus korras ning võtta kasutusele erinevat tehnikat. nii et nad, kui me räägime sotsiaalfondist ja teatud reeglitest, siis peab kõike tegema reeglite järgi. mulle tundub aga, et praegu üritame me äh, jõuda mingi lahenduseni, mis ei ole tegelikult võimalik. nii et meie ühises, ühistes huvides on töötada välja instrument kõige või rahastamisvahend kõige enam puudust kannatavatele. ja me peaksime sellega edasi tegelema. Ja, vielen Dank. Also die Position der Parlamentarier ist klar. Das muss bei der Zielgruppe für die Ärmsten parlamendi seisukoht on selge, et tegemist peab olema kõige enam puudust kannatavatele isikutele suunatud fondiga ja sellele me jääme kindlaks, nüüd me oleme jõudnud lõpuni, muude küsimuste all ei ole mida, mingeid küsimusi ja järgmine koosolek on viiendal novembril kella kolmest poole seitsmeni. väga hea, et me jõudsime eh, isegi enne eh, tähtaegselt valmis ja esimees tänab tõlke, soovib kõigile meeldivat päeva.